kolleegid. tere päevast. ma arvan, et me teeme koosolekuga algust, ma loodan, et teil kõigil oli väga tore suvepuhkus ja teil on väga palju energiat, et toime tulla kõige selle tööga, mis meil päevakorras on. kõigepealt tahaksin teilt äh, küsida, kas me võime päevakorra kinnitada kui kellelgi mingeid märkusi ei ole, siis loeme päevakorra vastuvõetuks. tahaksin meelde tuletada, et meie koosolekud kantakse veebis üle ja loomulikult on teil ka võimalik kasutada e-koosoleku rakendust oma tahvelarvutil või sülearvutil, sest me töötame ilma paberiteta ja tahaksin teile teavitada, et sekretäriaat on välja andnud just uue igakuise uudistekirja, mis räägib teile siis meie komisjoni tegevusest. nii et, et heitke sellele pilk peale. järgmisena on meil päevakorras meie kahekümne neljanda juuli koosoleku protokolli kinnitamine. me loeme protokolli kinnitatuks, kui vastuväiteid ei esitata tänase koosoleku lõpuks. ja lõpetuseks tahaksin eh, tutvustada teile härra Timo Harakat, Soome tööhõiveministrit, kes esindab eesistujamaad. ta tutvustab eesistuja programmi ja annangi kohe, anna talle sõna, palun. Thank you very much. suur tänu lugupeetud proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed mul on väga hea meel ja suur au olla siin Euroopa Parlamendis täna. IMCO komisjon ja selle liikmed on väga olulised Euroopa ühtse turu ja tarbijapoliitika kujundamisel. kõigepealt sooviksin õnnitleda esimeest, aseesimehi ja see uute ametisse nime, ametisse nimetamiste puhul jääme ootama konstruktiivset koostööd Euroopa parima huvide nimel mina jagan vastutust Konkurentsivõime Nõukogus majandusministriga ning äh, vastavalt Soome valitsuse äh, teemade jaotusele selle komisjoni teemad on minu vastutusalas. mina isiklikult pean tunnistama, et äh, tegemist on tähtsa hetkega, kakskümmend viis aastat tagasi olin ma Euroopa Parlamendis praktikant enne kui minu äh, koduriik sai ametlikult äh, Euroopa Liidu liikmeks ja ma ei oleks osanud ettegi kujutada, et ühel päeval on mul suur au eesistuja dok-, programmi siin suure, auväärses komisjonis tutvustada. see on tõesti äh, privileeg ja mul on selle üle hea meel. lugupeetud parlamendiliikmed, eesistuja näeb parlamendi rolli olulisena selleks, et edasi liikuda ühtse turu ja tarbijapoliitikaga Euroopa kodanike huvides ning mul on hea meel kasutada seda võimalust, äh, seda arutada mis puudutab Euroopa Liidu eesistumist Soome puhul. Soomel on ambitsioonikad eesmärgid, et Euroopa Liit saaks kõige konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalselt kaasavamaks kliimaneutraalseks majanduseks. enne kui ähm, käsitlen detailsemalt ähm, meie tegevuskava IMCO perspektiivist, kõigepealt üldised eesistuja prioriteedid meie prioriteedid on tihedalt seotud kestlikkusega. meie arvates kestlikkus peaks olema Euroopa Liidu ühine nimetaja kõikides Euroopa Liidu tegevustes. meie eesistumise keskmes on valdkonnad, kus Euroopa Liidul on parim roll Euroopa lisandväärtust luua. vastavalt sellele meie prioriteedid on kõigepealt tugevdada ühiseid väärtusi ning õigusriigi põhimõtteid, teiseks muuta Euroopa Liitu konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalselt kaasamiseks äh, üheaegselt, kolmandaks, tugevdada Euroopa Liidu ähm, rolli globaalse juhina kliimamuutustes ja neljandaks, äh, kõikehõlmavalt kodanikke kaitsta, kodanike julgeolekut kaitsta. Need prioriteedid on ähm, meie uues strateegilises äh, töökavas ja need on ka kõrgel Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi huvides. meie eesmärk on eesistumise ajal jõuda ühise visioonini uue majanduskasvu ähm, tegevuskava osas Euroopa Liidule. lugupeetud äh, saadikud, miks Euroopa Liidul on vaja uut kujundust kestliku äh, kasvu jaoks? Euroopas on üleilmsed väljakutsed, kõigepealt kliimamuutused nõuavad kiiret reaktsiooni globaalsel tasandil. teiseks, kiired tehnoloogilised arengud ähm, muudavad meie elu, näiteks läbi digitaliseerimise, automatiseerimise ja tehisintellekti. kolmandaks, üleilmne konkurents äh, on väga jõuline ning nõuab Euroopa Liidul tegutseda tugeva globaalse tegutsejana seega on meil kiiresti vaja liikuda äh, sotsiaalsema ja keskkondliku, äh, kestlikuma keskkonnamajanduse suunas ning me peame äh, paika panema ambitsioonika poliitika tegevuskava majanduskasvuks, mis on majanduslikult, keskkondlikult ja sotsiaalselt kestlik. selle saavutamiseks peavad tegutsema ka meie ettevõtted. me peaksime leidma viise, kuidas julgustada ettevõtteid vastutust kandma me leiame, et selleks, et kestlikku majanduskasvu Euroopa Liidus luua, on meil vaja järgmisi viite põhielementi. esiteks, tõhusat Euroopa Liidu ühtset turgu, teiseks, üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, kolmandaks, kaasaegset tööstuspoliitikat, mida juhib digimajandus, mis on tugevalt keskendunud teadus-, arendus- ja innovatsioonile, neljandaks, aktiivset kaubanduspoliitikat, mis oleks Euroopa Liidu konkurentsivõime välismõõde ning viiendaks uusi oskusi ning äh, elukestvat õpet. lugupeetud Euroopa Parlamendi kolleegid, meil on vaja ühiselt töötada, et need tegevused kanda eesmärkideni. kõigepealt peame tegutsema selleks, et Euroopa Liit annaks nähtavaid äh, tulemusi äh, tavakodanikule meie Soome eesistuja näeme, et tulevase kasvu, majanduskasvu agenda rakendamine peaks olema uue komisjoni tegevuse keskmes ning holistilised poliitika meetmed peavad olema ambitsioonikad ja samas ka realistlikud. eesmärgiks peab olema see, et uus majanduskasvu tegevuskava annab poliitika raamistiku järgmiseks viieks aastaks ja ma loodan, et vana-aasta õhtul äh, on meil kestliku majanduskasva tegevuskava paigas selleks, et äh, seda hakata rakendama. mitteametlik äh, konkurentsivõime ministrite kohtumine Helsingis juulis andis esimese võimaluse mõtete jagamiseks töökava osas, mis puudutab järgmist komisjoni. liikmesriigid tervitasid kõikehõlmavat lähenemist kestliku majanduskasvu osas me jääme ootama jätkuvat tööd kestliku majanduskasvu osas septembri ja novembri konkurentsivõime nõukogudes. ja nüüd lähen üle soome keelele selleks, et täiendavalt äh, analüüsida ühtse turu ja tarbijakaitsepoliitikat majanduskasvu tegevuskava saavutamiseks Euroopas. lugupeetud komisjoni liikmed siseturu ja tarbijakaitsekomisjonil on keskne roll majanduskasvu tegevuskava eesmärkide saavutamisel, eriti mis puudutab siseturu arendamisel ning tõkete eemaldamisel näiteks äh, kaupade ja teenuste turul ning ka tarbijakaitse ja õiguste osas. IMCO komisjon on samuti oluline ka parema õigusloome edendamisel soovin tänada komisjoni töö eest, mis võimaldas mitmete oluliste õigusloome ettepanekute lõpuleviimist Rumeenia eesistumise ajal. näiteks CER eh, määrus ning eh, lisaks ka tarbijakaitse tõhustamist eh, puudutav omnibus direktiiv ning CPC määrus suur äh, koo-, suurepärane koostöö jätkub äh, ka nüüd ja meil on mitmeid olulisi ettevõtmisi laual, näiteks mitmeaastase finantsraamistiku, siseturu tegevuskava ja tolli äh, teemad. nõukogu eesistujana rõhutame me siseturu olulisust Euroopale, siseturgu tuleb edendada kõikehõlmavalt, võttes arvesse ka digimajanduse kiiret arengut septembri lõpus konkurentsivõime nõukogus käsitleme siseturgu tööstuspoliitika ja teadus-arendustegevuse seostest, eesmärgiks on anda ettepanekuid komisjoni tulevastele tegevustele. Euroopa Liidu siseturg on oluline ka tööhõive edendamise aspektist rõhutame sotsiaalse õigluse tähtsust siseturgu arendades. sellega on seotud ka lähetatud töötajate töötingimuste tõhus rakendamine. lisaks Euroopa tööinspektori osas on meil olulisi aspekte, mis puudutavad töötajate liikuvust, puudutavaid õigusi ning äh, töötingimuste tagamise aspekte. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, toimiv siseturg ja digimajanduse hõlbustamine on äh, selleks vajalikud, et Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõimet tagada. Euroopa Liidu tasandil on vaja tegeleda eriti just teenuste ja digiteenuste valdkonnaga teenuste osa bruto SKT-st on tähtis, sellepärast Euroopa teenusturg ja sellega seonduv reeglistik peab innustama ettevõtteid kasvama ja kasutama ära uusi ettevõtlusvõimalusi siseturu regulatsiooni käivitamine, ühtlustamine, tõhustamine ja läbipaistvus vajavad suuremat tähelepanu nii liikmesriikides kui Euroopa Liidu tasandil. me peame tõhusamalt kohaldama juba olemasolevaid Euroopa Liidu liikme äh,, tingimusi see, et lisaks teoreetilisele aspektile rakenduks ka praktiline külg selle arendamisel on oluline kuulata ettevõtete, tarbijate ja kodanike nägemust, mis puudutab erinevaid äh, tõkkeid ja võimalusi. teenused on oluline osa kõikide ettevõtete tegevusest ja teenuste pakuvad ettevõtlusvõimalused äh, vajavad ärakasutamist. sellepärast rõhutab Soome eesistujana äh, analüüsi vajadust, et tegevused oleksid suunatud oluliste tõkete eemaldamiseks, eriti just teenuste osas siinkohal tahaksin lühidalt välja tuua parema õigusloome ja tarbijakaitsepoliitika mõju äh, siseturu arendamisel. toimival Euroopa Liidu reeglistikul on oluline mõju ettevõtete ja, ja kodanike igapäevaelule. parem õigusloome poliitika äh, puudutab nii majanduskasvu tingimusi kui ka tõhusust lisaks sellele parem õigusloomepoliitika edendab üldist legitiimsust ning vastuvõetavust. tarbijakaitsepoliitika osas rõhutakse, et tarbijatel peab olema võimalus oma vajadustest lähtuvalt ja kestliku arengu perspektiivist lähtuvalt põhjendatud tarbimisotsuseid, kasutades usaldusväärseid digitöövahendeid tõhus tarbijakaitse on äh, siseturu keskmes. uute äh, reeglite põhjal ja nende tõhus äh, rakendamine ning vastavate ametkondade tegutsemine on selle eesmärgi saavutamise alus ka jüri komisjonis, mis puudutab ähm, vastavat direktiivi on oluline sellepärast, et sellega luuakse uus baas ning see on üks meie Soome eesistuja prioriteetidest. ja tahaksin siin välja tuua mõningad kesksed äh, õigusloome ettepanekuid Soome eesistumise ajal. kõigepealt mitmeaastane finantsraamistik, mis puudutab siseturu äh, tegevust selles on mitmeid olulisi valdkondi nagu tarbijad, eh, VKE-d, eh, looma- ja taimetervis eh, ja mitmed muud teemad, kuigi VKE-del ei ole enam oma programmi, siis saavad nad kasu mitmetest siseturu tegevustest, nagu ka mitmed, mitmete valdkondade ettevõtted, nagu näiteks turism meie arvates on teretulnud see, et mitmete teemade ühendamisel on taodeldud sünergiat ning vähendada kattuvusi ja tõhustatud äh, ressursside kasutust. nõukogu soovib alustada kolmepoolsed läbirääkimised parlamendiga võimalikult peatselt, äh, kui äh, ajakavas on IMCO komisjoniga kokku lepitud põhilised lahtised äh, teemad puudutavad eelarvet siseturu osas ja seda, kuidas kõiki tegevusi rahastada. raha on äh, vähe kõikide ettepanekute elluviimiseks. eesmärgiks eesistujana on äh, jõuda kokkuleppele tegevuskava osas ja loodame selles osas heale koostööle parlamendiga teisena tahaksin viidata tollikoodeksile seoses MFF-iga. hästi toimiv tolliliit on tõhusa siseturu üks eeltingimusi. lisaks sellele, et see kaitseb tarbijaid ja ühiskonda kaitseb see ka siseturu konkurentsitingimusi, eh, tagades, et sisse tuuakse ainult eh, reeglitekohaseid eh, kaupu ja nendest makstakse ka tollimaksud. hästi toimiv ja tõhus toll on oluline maailma kaubanduse aspekt. läbipaistvamad ja ja selgemad tollitegevused aitavad olukorda paremini mõista IMCO komisjoni all on kaks mitmeaastase finantsraamistikus äh, olevat tolliprogrammi. Äh, üks neist puudutab rahastamist ning nende ettepanekute eesmärgiks on arendada ja tõhustada tolliliidu toimimist ning digitaliseerimist ning abistada liikmesriike hangete osas ja, ja ka hoolduse osas äh, tipp äh, seadmete osas. Need äh, programmid on olulised, sest need ähm, kaitsevad ja tugevdavad Euroopa Liidu tolliliidu toimiseks. meie eesmärgiks on kolmepoolsed läbirääkimised alustada parlamendiga võimalikult kiiresti mõlema programmi osas ning eesmärgiks on jõuda kokkuleppele mõlema programmi sisu osas ja loodame ka selles osas ähm, konstruktiivsele koostööle Euroopa Parlamendiga. kolmandana tahaksin viidata äh, teenuste teavitusmenetlusest, mis on oluline siseturu äh, toimimise tõhustamises. selge on see, et praegune menetlus ei ole toiminud ja ei, ei ole ka piisav. sellest tulenevalt äh, riiklik äh, teenuste sektor äh, võib minna vastuollu sellele, mis on teenuste direktiivis ja võib tekitada tõkkeid piiriülestele teenustele soovime leida võimalusi liik-, äh, läbirääkimistega edasiliikumiseks ning kompromisside leidmiseks liikmesriikide komisjoni ja parlamendiga. võttes arvesse ka seda, mis puudutab tarbijate ja kodanike kaitsega seonduvat lugupeetud komisjoni liikmed, Euroopa Liit peab võtma juhtrolli digimajanduses ja digitaliseerimine peaks olema loomulik osa siseturu arengust. Euroopa Liidu eesistumise ajal Soome panustab kõikehõlmavale nägemusele siseturu arengul, kus siseturgu ja digisiseturgu vaadeldakse ühtse tervikuna IMCO komisjoni vastutusalas on mitmeid olutusi digitaalse siseturu algatused, mis on edukalt eelmise ametiaja jooksul käsitletud. tooksin välja siin eh, mitmeid näiteid, eh, mis on juba käivitunud ning eh, mis puudutab ka äh, Äh, ettevõtetega seonduvat äh, platvormi B2B, suur tänu IMCO komisjonile tehtud töö eest. lisaks väärtustame me komisjoni panust siseturu arengusse ning tarbijate olukorra tugevdamisele digitaliseeruvas keskkonnas see tähendab ka seda, et maksustamine võtab paremini arvesse virtuaalset rahvusvahelist ettevõtlust ja selle suurenevat kasvu. andmed on ettevõtluses keskmes ja ka teenustega võimendav jõud, seepärast on andmete jagamist ja ühiskasutust vaja toetada ning äh, Euroopa Liit peab olema ahvatlev investeerimiskeskkonnale. parem saavutatus Euroopa siseturul kui ka globaalsel tasandil edendab Euroopa Liidu konkurentsivõimet, eesmärkide saavutamist, tööstuse digitaliseerimist ning digiteenuste ja tehnoloogia arengut andmete liikuvust parandades on oluline arvesse võtta, et usaldus on selle vundamendiks ning selle eeltingimuseks on see, et andmekaitse eest on vastavalt hoolitsetud. andmepoliitika tulevik peab lähtuma Euroopa Liidu andmekaitse tingimustest ning andmeid peab kasutama inimkeskselt vastavalt Euroopa Liidu äh, väärtusi arvesse võttes isikuandmed ja mitteisikustatud andmete kasutamise põhimõtteid on viimastel aastatel arendatud, aga terviklik pilt ei ole veel endiselt äh, koos. mitmed äh, tehnoloogiad nagu äh, tehisintellekt on endiselt väljakutseks. Euroopal peaks olema valdkondadeülesed ja, ja neid juhtivad andmemajanduse põhimõtted selle keskkonna arendamisel ning innovatiivsel ja õiguspärase kasutamise edendamisel on vaja põhimõttelisi, põhimõtteidega seotud äh, programmi. ja lõpetuseks, kolleegid, lähen tagasi inglise keele peale lugupeetud proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kokkuvõtteks äh, majanduskõus, kasv on vajalik ja see peab olema majand-, keskkonna ja sotsiaalses valdkonnas kestlik. meil on vaja head üleminekut kliimaneutraalsele eh, majandusele Euroopas ja maailmas. meie ühine eesmärk on astuda esimesi samme selles eh, üleminekus samas on meil vaja toetada ka optimismi, mitte pessimismi, me peame vähendama hirme ja skeptikat ning tagama lootust andva keskkonna Euroopa tulevikule. selleks, et luua uus majanduskasvu raamistik, on meil vaja hästi toimivat ühisturgu, mis kaitseb kodanikke ja tarbijaid ning aitab ettevõtetel kasvada Teie töö Euroopa Parlamendi liikmetena ja selle komisjoni liikmeta on suure väärtusega nende eesmärkide saavutamiseks lõpetuseks sooviksin rõhutada, et äh, jään lootma meie koostööle Soome eesistumise ajal ja vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! Thank you, minister. I will first give the floor to... aitäh, minister, annan kõigepealt sõna koordinaatoritele et nad saaksid esitada küsimusi, samuti koordinaatorite asendajatele ja võib-olla kõigepealt kuulame ära kõik küsimused ja siis üritame neile ühiselt vastata ja siis saavad küsida juba ülejäänud komisjoni liikmed. niisiis, esimene küsimus, palun. suur aitäh, lugupeetud eh, juhataja ja tahaksin eh, tervitada ministrit IMCO komisjonis meil on väga hea meel teid siin komisjonis täna vastu võtta ja kuulata teie ettekannet Soome eesistumise prioriteetidest. kõigepealt mul on üks küsimus, te rääkisite siseturu prioriteetidest, kas mind ei ole kuulda, küsib kõneleja, võib-olla te ei ole õigel kanalil eh,? Pues continúo en español, si les parece niisiis väga hea meel on, et minister on siin, jätkab kõneleja. Te rääkisite ühisturu prioriteetidest ja üks Soome eesistumise prioriteet on ühisturg. ja te tahate ühisturgu laiendada ka digitaalsele valdkonnale. meie oleme selle valdkonnaga tegelenud juba aastaid. Te rääkisite ka jätkusuutlikust majandusest, mis hõlmab ka keskkonda rääkisite ähm, ka sellest, kuidas seda kõike äh, sobitada kokku meie seniste plaanidega, sellepärast et äh, majandus ja digitaalvaldkond tegelikult omavahel lõikuvad, need puudutavad praktiliselt kõiki algatusi, millega me siin parlamendis tegeleme. tegemist on väga oluliste asjadega. tõenäoliselt on need prioriteedid millega me tegeleme kogu parlamendi ametiaja jooksul ja mitte ainult teie eesistumise aja jooksul. ja mis puudutab digitaalmajandust ja keskkonda, siis on üks asi, millest mina aru ei saa. kuidas me suudame olla konkurentsivõimelised maailmas, kus keskkonnakaalutlused äh, tunduvad olevat koormavad tööstuse arengule, tunduvad olevat koormavad ühtsele turule. meie oleme keskendunud ringmajandusele ma arvan, et kui arvestada meie pühendumus sellele valdkonnale, siis on see kindlasti üks teema, millega meie komisjon hakkab tegelema. ja samuti tegeleb sellega keskkonnakomisjon. mida te saaksite meile öelda, kuidas me saame kohaneda digitaalse keskkonnaga, milline on mõju VKE-dele? Nendele ettevõtetele, kes tegelikult on ju Euroopa ettevõtluse selgrooks mida äh, te võite meile nendest kaalutlustest rääkida? me äh, näeme praegu, kuidas Hiina ja USA vahel on äh, maad võtmas kaubandussõda, see mõjutab väga palju ka meie SKT-d, aga meie oleme samuti ju maailma areenil oluline tege-, tegija ja seetõttu ei ole meie jaoks tegemist tähtsusetu küsimusega õiguslik ebakindlus, jah, kõik see, mida te rääkisite, on oluline, ühtse turu kohandamine digitaalsele keskkonnale on kahtlemata midagi sellist, mis peab rajanema õiguskindlusel ja läbipaistvusel. mida te võiksite meile rääkida läbipaistvusest ja õiguskindlusest ja sellest, kuidas need sobivad kokku teie prioriteetidega? ja mis puudutab läbipaistvust, siis meil on äh, Äh, teemasid, mis on seotud ka ühtse turu prioriteetidega, me võiksime näiteks rääkida e-privaatsuse direktiivist. selles äh, küsimuses ähm, peab eesistujamaa leidma äh, horisontaalse lähenemise, nii palju kui mina sellest aru saan, aga äkki te kinnitate, mida te kavatsete selles valdkonnas teha, nii, nii palju minu küsimustest. aitäh, te rääkisite Rahvapartei nimel ja nüüd äh, proua Kaldemose, Schaldemose räägib siis sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, suur aitäh, suur aitäh selle väga huvitava ettekande eest, väga suur aitäh, et tutvustasite oma programmi, ma olen sellega nõus paljude punktide ja prioriteetidega, olen ma täiesti nõus ja ma loodan, et eh, teie eesistumine võiks eh, kesta lausa viis aastat, et eh, paljud need head ideed suudaksite ellu rakendada. mul on ka mõned konkreetsed küsimused. minu arvates on väga oluline, et me räägiksime jätkusuutlikkusest. on võimalik rääkida sellest, kuidas ettevõtted saaksid käituda jätkusuutlikumalt ja vastutustundlikumalt. minu küsimus oleks järgmine. kuidas teie oma eesistumise ajal saaksite muuta ettevõtted keskkonnasõbralikumaks, jätkusuutlikumaks? kas eh, te mõtlete välja mõne märgi, mis aitaks inimestel selliseid ettevõtteid ära tunda, mida te saaksite teha selleks, et seda kestlikkuse tegevuskava edasi viia? Eh, meie komisjonis eelmisel ametiajal me koostasime raporti toodete elutsükli pikendamise teemal, meil oli seal väga palju äh, häid mõtteid ja ma soovitan, et teile lugege seda raportit, seal on väga palju häid mõtteid. minu teine küsimus äh, puudutab seda, kuidas meil Euroopa Liidus võiksid olla paremad seadused. Äh, kuidas teie hindate nõukogu rolli ja eesistujamaa rolli parema õigusloome vallas? ma arvan, et äh, enamikel meist on väga suured ambitsioonid ja nende ellurakendamine on väga keeruline. Äh, sellepärast, et ähm, meil on juba oma õigusaktid olemas Äh, aga need ei arvesta eriti liikmesriikide mitmekesisusega, nii et, et ma olen äh, nõus, et meil on vaja paremaid ja täpsemaid ja paremini mõistetavaid seadusi, aga kuidas me seda saavutame? tahaksin teada, mida äh, Soome kavatseb eesistujana selles osas teha, kuidas nõukogu saab panustada paremasse õigusloomesse. aga igatahes ootan väga meie koostööd järgmise kuue kuu jooksul. Teil on väga palju vaja ära teha, tegemist on väga olulise ajahetkega ja ma loodan, et niimoodi saame mõjutada ka komisjoni tööprogrammi järgmiseks viieks aastaks, nii et jään ootama koostööd. aitäh. ja nüüd äh, uueneva Euroopa nimel proua Herensova. aitäh, tahaksin teid tervitada, ütleb proua Sarantsova. Äh, sooviksime teile kõike paremat teie eesistumisel. Te rääkisite väga paljudest üldistest prioriteetidest, aga mulle tundub, et äh, teie eesistumise üle nagu ka iga teise eesistumise üle otsustatakse tulemuste põhjal, selle põhjal, kas te suudate ka midagi ära teha. nii et, et mina oleksin üsna konkreetne. Te seisate praegu uue parlamendi koosseisu ees, kes on valmis hakkama tegelema paljude teemadega, mis on nõukogus toppama jäänud. on väga palju, mida te saate ära teha, mida te saate edasi liigutada nii et, et mina äh, mainiksin mõningaid teemasid, mis on mulle südamelähedased äh, üks neist on kindlustusdirektiiv. parlament võttis oma seisukoha vastu juba kaheksa kuud tagasi, aga nõukogu poolt ei ole äh, mitte mingisuguseid ettepanekuid ja ei ole tehtud ka Korepärile mingeid ettepanekuid. nii et, et võib-olla kommenteeritakse seda, kommenteeriksite seda teemat, kas te olete valmis selles vallas midagi tegema? Äh, te rääkisite ka sellest, et tollid on väga oluline valdkond. ma olen nõus. ja seetõttu ma hindaksin väga, kui te kommenteeriksite tollide val-, tollirikkumiste ja sanktsioonide direktiivi, mis on nõukogus olnud juba kuus aastat kas nõukogu teie eesistumise ajal selles valdkonnas midagi kavatseb ette võtta? kui tulevikku vaadata, siis on väga palju selliseid asju, mida me peame ära tegema digitaalses valdkonnas, te mainisite seda ma loodan, et te suudate kontrollida komisjoni, vaadata, mida komisjon digitaalsete teenuste osas teeb. jah, me oleme väga palju kuulnud digitaalsete teenuste aktist, aga mitte keegi meist täpselt ei tea, mida sellega silmas peetakse. me ei taha et äh, tuleksid jällegi sellised autoriõiguse direktiiviga sarnased arutelud. Äh, me tahame samuti hoolsuskohustusest, internetifiltritest äh, rääkida, ma kardan, et et lõppkokkuvõttes on sellel kõigel negatiivne mõju digitaalsele valdkonnale. asukohapõhine blokeerimine oli üks teema, mis esimesel, eelmisel ametiajal edukalt lõpule jõudis. aga minule tundub, et nüüd võiks hakata seda määrust juba läbi vaatama sellised teenused nagu autoriõigusega kaitstud teosed, teenused pidid seal olema, neid ei ole vaja enam, on vaja läbi vaadata, nii et ma tahaksin küsida, et kes te olete valmis äh, uuesti läbi vaatama oma eesistumise ajal ka asukohapõhise piiramise teema. nii et, et ma arvan, et teil on väga palju, mida teha ja ma soovin teile edu. Thank you and now I give the floor to Mr Kolaja on behalf of the Greens EFA nii, ja nüüd palun järgmine kõneleja. aitäh, ütleb härra Kolaja. aitäh, härra minister, et te tutvustasite meile oma eesistumise programmi. mul on üks küsimus Roheliste fraktsiooni nimel oma eesistumise programmis te rääkisite, et üheks prioriteediks ja ma tsiteerin teid, on uute tööliikide teke, mis äh, nõuab, et me hindaksime, kas meie äh, tööalased seadused ja sotsiaalkaitsesüsteemid on ajakohased ja ma tahaksin teilt küsida, et äh, äkki te natuke täpsuta, täpsustaksite, kuidas te kavatsete selliseid uusi seadusi vastu võtta, arvestades tehnoloogilisi muutusi, digitaliseerumist, uusi ärimudeleid nagu jagamismajandus näiteks? aitäh aitäh ja proua Žeroon järgmisena. aitäh, lugupeetud juhataja äh, äh, härra minister, te tegelete tööhõive küsimustega Soome valitsuses ja te ütlesite üheksandal juulil, et teie äh, prioriteediks on luua õiglased töötingimused kogu Euroopas. me toetame teid sajaprotsendiliselt, on uskumatu, et näiteks äh, Kesk-Euroopas on endiselt äh, võimalik äh, nii-öelda orjus me peame võimaldama võrdsetel tingimustel juurdepääsu kõigile toodetele Euroopa turgudel, aga ei tohi juurdepääsu võimaldada nendele toodetele, mille tootmisel ei ole arvestatud keskkonna ja töönormidega. me räägime siin ka Pakistanist. seal Äh, paljud äh, töötajad on äh, valla, vallandatud, ilma, neil ei ole mitte mingisugust turvalisust, sotsiaalset kaidet, tegemist oli lähetatud töötajatega. kas komisjon kavatseb ka selles küsimuses midagi ette võtta ja mis puudutab ohtlikke tooteid, mida on turul üha rohkem, näiteks Hiinas toodetud mänguasjad, siis on vaja kaitsta meie kodanikke selliste toodete eest ja on selliseid riike Euroopas, kes ei arvesta äh, riskihoiatustega. ja komisjon ei tee mitte midagi, see on lihtsalt hämmastav. jah, digitaalne majandus on tõepoolest tulevik. Teie olete soomlane, te teate, et äh, Brüssel äh, on, ei ole suutnud midagi Microsofti vastu ette võtta. meie peame Äh, kaitsma Euroopa tootjaid äh, välismaiste rahvusvaheliste suurettevõtete eest, aitäh! ja nüüd ECR-i nimel härra Jupitsa aitäh, et andsite mulle võimaluse sõna võtta. aitäh, et te täna siia tulite, härra minister. aitäh ka selle ettekande eest. soovin teile edu ja jõudu. ja nüüd lähen üle slovaki keelele, ütleb kõneleja. härra minister ma hindan väga seda, et te rõhutasite jätkusuutlikkuse olulisust ja seda, et pikaajaline jätkusuutlikkus on oluline. aga te rääkisite jätkusuutlikkusest väga laialt, sotsiaalsest jätkusuutlikkusest, keskkonna jätkusuutlikkusest, aga majanduse jätkusuutlikkus on väga oluline. ja just sellele tahaksingi peatuda. tahaksin teilt küsida, kas te panete suuremat rõhku ka tõhususele, näiteks tõhususele rahastamises ja mida ma sellega mõtlen? näiteks, kas te üritate hoolitseda selle eest, et iga euro, mis kulutatakse Euroopa Liidu vahenditest, äh, annab mingi lisandväärtuse? ma samuti hindan seda, et te rõhutasite, kui oluline on äh, objektiivsete andmete baasil töötada ja neid andmeid analüüsida. mulle samuti meeldis see, et te rõhutasite teenuste sektori olulisust. ja äh, tahaksin teilt küsida, mida te kavatsete ette võtta äh, ja milline, millised sammud teie arvates on kõige olulisemad selleks, et te saavutaksite need eesmärgid, mida te olete Äh, seadnud näiteks teenuste vallas. kuidas äh, te suudaksite tagada teenuste vaba liikumise ühtsel turul? aitäh! kas kuue nimel soovib keegi sõna võtta? ma ei näe, et keegi seda sooviks. Äh, siis lõpetame esimese küsimuste vooru ja annan ministrile võimaluse vastata nendele küsimustele. mõned kiitokset et äh, suur tänu. aitäh heade ja asjalike küsimuste eest. ja üritan äh, olukorda veidi täiendavalt valgustada ja kindlasti ka tulevased äh, arutelud aitavad süvendada meievahelist dialoogi kõigepealt sooviksin rõhutada järgmist. meil on erakordne olukord praegu Euroopa institutsioonidega. meil ei ole paigas uut komisjoni ja nagu ka te teate, siis ka teie ametiaeg on alles alanud ja paika loksumas samas kordaksin, et meil on võimalus seda olukorda strateegiliselt ära kasutada ja üritada mõjutada järgmise viie aastaga, viie aasta äh, komisjoni töökava otsusekindlalt ja seega ootan huviga äh, koordinaatorite koosolekus äh, pandaks paika selle komisjoni ähm, prioriteedid ja saaksime nendest omavahel ähm, rääkida ja üheskoos eh, siis eesistujaga edasi liikuda ja loomulikult ka järgmiste eesistujatega. sellepärast olemegi eh, lähtunud sellisest vaatenurgast, mis puudutab strateegilist lähenemist keskpika ja pika perspektiivi eesmärkidega seoses Euroopa kestliku tulemuse, tuleviku huvides, me usume, et see on see, mida õigustatult Euroopa kodanikud Euroopa Liidult ootavad, turvalisust, usaldust, tulevikku ning lahendusi globaalsete väljakutsete lahendamisel. ja sellest lähtuvalt äh, härra Echevere küsimused olid väga asjalikud ja pean nentima, et meie arvates ambitsioonikad keskkonnaeesmärgid ja Euroopa liidriroll eh, kliimavastases, muutuste vastases võitluses ei ole eh, koorem Euroopa siseturule, vaid keskpikas perspektiivis on meie konkurentsivõime tagamiseks vajalikud ja ja me peame siin ka just äh, koolitusest äh, ehk siis kasutaksin sõna reskilling ja upskilling äh, ja need on just need koolituslähenemised, mis lisaks mainitud VKE-dele suudaks tagada väljakutsetega toimetuleku. tööhõiveministrina tunnen ma muret ka selle pärast, et ettevõtted räägivad töötajate puudusest ka äh, täiesti tavaliste sinikrae valdkondades, äh, rääkimata sellestki, mis puudutab digioskusi, ainu-, tavapärastes ähm, tehase äh, töökohtade osas on vaja samuti ka digioskusi ja me peame äh, suutma Euroopas pakkuda sellist tööjõudu, kes suudab nende väljakutsetega toime tulla osaliselt viitas sellele teemale ka proua Schaldemose ja tahaksin rõhutada, et vastutustundlik äh, ettevõtlus ja selle edendamine on oluline. meie eesmärgiks on, äh, et komisjon teeks selle äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas ettepaneku, kui varasemate palvetele ei ole reageeritud ja me kindlasti äh, panustame sellele. proua Tšaransova küsimus, mis puudutas äh, seda kindlustusdirektiivi, pean nentima, et see minu arvates ei jää meie vastutusala alla praegusel hetkel ning see, mis puudutas äh, tolli teemat, on tundub, et ka selle ettepaneku, konkreetse ettepaneku osas ei ole nõukogus mingeid äh, lahendusi hetkel näha. härra Kolaja. tööhõiveministrina vastaksin ja see on ka võib-olla rohkem puudutab tööhõivekomisjoni. mis on need äh, majanduse väljakutsed, mis puudutavad just töötajate kaitseperspektiivi. Need on tähelepanuväärsed. ma leian, et see töö saab järgmise viie aasta jooksul olema eh, keskmes nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil üritame me määratleda olukorda, mis tegelikult on eh, siis eh, töösuhe ja sellega seonduv mõiste ja mis on vastavad vastutused, mis jagu-, puudutavad sotsiaalmakseid ja pensionit ja selle küsimuse juurde tuleme kindlasti tagasi, kui me räägime miinimumsissetulekust ja selle tingimusest küsimus ei puuduta mitte ainult sissetulekut, vaid ka öö, äh, muid kaitsemeetmeid seoses töösuhtega ja sellest nägemusest, milline on see kindel töösuhe, mis öö, äh, tagab selle olukorra nii töövõtjale kui ka tema perele. ja kindlasti tasub seda teemat käsitleda kõikides komisjonides, aga põhimõtteliselt puudutab see siiski tööhõivet proua Šoron. tarbijakaitse küsimused on Soome äh, jaoks olus, olulised ning äh, digihiidude äh, maksustamine kindlasti Euroopa areenil laiemalt hakkab tulevastel aastatel domineerima OECD-st lähtuda, lähtumine on üks võimalus, aga ma arvan, et ka Euroopa Liidu institutsioonidel on oma panus anda. ja härra Pealeni küsimus parema õigusloome kohta tahaksin kinnitada, et see saab olema äh, ka tulevikus Soome prioriteet ja kaldun kõrvale nüüd veidi oma pädevusest ja ka teie komisjoni teemadest, aga on selge, et tulevasel rahastusperioodil eh, kõikidel tasandil, sotsiaalfondi kui ka regionaalfondi osas on vaja tagada tõhus rahakasutus ning see, mis puudutab äh, teenuste valdkonna edendamist, nagu ma oma kõnes ütlesin, siis äh, üritame edasi liikuda äh, teavitusvaldkonnas ja üritame rõhutada ka seda, et siseturu tegevuskava Äh, on selles osas väga tähtis. suur tänu suurepäraste küsi-, küsimuste eest, aitäh! aitäh, minister, ja läheme nüüd järgmise küsimuste vooru juurde. mul on juba küsimuse esitajatest nimekiri anname võimaluse siis küsimusi esitada selles järjekorras, nagu soovi avaldati. proua Tuun kõigepealt. kõigepealt äh, aitäh, minister, selle ettekande eest ja ma tahaksin liituda kõigi nendega, kes, ma istun siin, ütleb kõneleja, kes äh, avaldasid äh, soovi, et eesistumine oleks edukas mul on kaks asja, millel tahaksin peatuda. kõigepealt sama teema Ähm, millest rääkis juba Tita Harantsova, nimelt asukohapõhine blokeerimine. Te ei ole sellest eriti palju rääkinud, aga tegemist on meie jaoks väga olulise teemaga. nagu te tõenäoliselt teate, Euroopa Parlamendi ettepanek oli palju ambitsioonikam kui see, mille tegi nõukogu ja me tahtsime sinna lisada ka mõningaid digitaalseid tooteid, mida nõukogu eh, läbi ei lasknud. aga kahe tuhande kahekümnendal aastal veebruaris peaks siis läbivaatamine aset leidma ja ma loodan, et Euroopa Komisjon tuleb välja ambitsioonikama ettepanekuga. ja ma pean tunnistama, nagu Tita juba ütles, et me tõesti hindaksime väga, kui nõukogu juba praegu valmistaks ette pet-, parema ettepaneku kui see, mis lõpuks läbi läks. ja siis me kõik koos saame teha kiireid ja olulisi edusamme selles valdkonnas, selle määruse valdkonnas. teine asi Te rääkisite Omnibus direktiivist ja avaldasite selle tunnustust, rääkisite Euroopa Liidu tarbijakaitseseaduste äh, paremast rakendamisest. Äh, nagu te teate, üks punkt valmistab meile paljudele peavalu, äh, nimelt erinev toodete kvaliteet mina ei ole üleüldse rahul selle lõpplahendusega, tegemist on ebaõiglaste kauplemistavade direktiiviga, probleem ei ole tegelikult lahendatud. ja mina tahaksin teada, kas eesistujamaa kavatseb selle teemaga lähemalt tegeleda ja välja pakkuda parema lahenduse, aitäh. aitäh, viis küsimust proua Wolfsmann, Werkmann, Sarantsova jällegi ja nii, et proua Wolfsmann järgmisena lugupeetud juhataja, suur aitäh, lugupeetud härra minister, aitäh selle ettekande eest. Teil on tõesti väga ambitsioonikas programm, mida te meile tutvustasite. jah kolleegid, kes majandust, minu kolleeg, kes majandusega tegeleb, ei saanud täna siin olla, aga võib-olla äh, saan ma äh, oma küsimusele vastuse, äh, mis ka teda huvitab. ja võib-olla saate meile anda ka siis kirjalikke vastuseid. meid huvitab ühtse turu tulevik oma strateegilises programmis te rääkisite nendest ülesannetest ja minu küsimus on või, või tegelikult mul on väga hea meel selle üle, et et tehisintellektiga äh, kavatsete samuti tegeleda, lisaks siis digitaliseerimisele ja andmeplatvormidele. tegemist on väga põneva valdkonnaga ja see on äh, väga oluline just nimelt loomesektori kasvule, ressurssidele, aga äh, Euroopa kodanikele on väga oluline ka selline teema, ähm, see, mida see tehisintellekt kokkuvõttes üldse tähendab, kas teil on mingeid konkreetseid meetmeid? kas te oma eesistumise ajal kavatsete ka tehisintellekti teemaga edasi tegeleda? Äh, kas te kaalute seda näiteks majanduslikust aspektist ja ka muudest aspektidest. ja loomulikult ma soovin, et teil õnnestuks oma ambitsioonikas programm ellu viia, soovin teile ja teie kolleegidele kõike head, aitäh. aitäh, proua Melchior. aitäh ma ei hakkaks kordama äh, kõiki neid häid äh, küsimusi, mis kolleegid juba on esitanud digitaalse teema kohta. Äh, tuleksin autoriõiguse rikkumiste juurde. me ootame praegu seda, et nõukogu õigusaktidega edasi läheks, aga mina tahaksin teada, mida Soome eesistujamaana kavatseb eh, teha, eh, näiteks kas selles osas, mis puudutab tolliseadustiku ellurakendamist. Eh, see on äärmiselt oluline selleks, et Euroopa ettevõtted saaksid edukalt konkureerida, et meil oleks korralik konkurents et, et Euroopasse tuleksid siiski legaalsed kaubad, mitte võltstooted ja et eh, nendest kaupadest saadud rahaga ei rahastataks ebaseaduslikke tegevusi, on äärmiselt oluline, et meil on korralik kontroll nende toodete üle, mida Euroopa Liidusse sisse tuuakse ja nende kaupade pealt ka tolli makstakse, nii et, et mida te selles vallas kavatsete teha? proua Herans? kolleegid, ähm, vabandust, proua Sarantsova Äh, vabandust, kolleegid, et ma äh, veel kord sõna võtan, aga ma tahaksin parandada midagi, mida ma ütlesin, võib-olla oli tegemist äh, tõlkeveaga. mina rääkisin mootorsõidukite kindlustusest, teie ütlesite, et sellist õigusakti ei ole olemas, see õigusakt on olemas, see on nõukogu äh, toppama jäänud ja ma esitasin kolm väga konkreetset küsimust selle direktiivi kohta, samuti äh, asukohapõhise piiramise kohta. niisiis asukohapõhise äh, piiramise määruse kohta ja tollidirektiivi kohta ja ma ei ole teilt saanud mitte ühtegi konkreetset vastust. ma saan aru, et teil tuleb vastata väga paljudele küsimustele, aga kui ei ole võimalik saada täna vastust, siis sooviksin saada vastust kirjalikult aitäh ja härra Arjus Saliba. kõigepealt, härra minister, suur aitäh teie ettekande eest minu küsimus on seotud ühtse turu programmiga. oma ettekandes te rääkisite sellest, kui oluline on see, et meil oleks ambitsioonikas, tugev ja konkurentsivõimeline ning vastupidav ühtne turg. meil on väga hea võimalus eh, seda kõike saavutada Eh, ühtse turuprogrammiga. Eh, ühtse turuprogramm tarb, kaitseb tarbijaid ja võimaldab ka VKE-del täiel määral ära kasutada ühtset turgu. Euroopa Parlament usub, et komisjoni ettepanek neli miljardit ei ole piisava, piisav ning seetõttu me oleme välja pakkunud seda suurendada kuue koma viie miljardini. me oleme eh, suurendanud kahekordselt ka VKE-dele minevaid äh, rahasid ja eriti just väikeettevõtetele, mikroettevõtetele minevaid rahasid. ja samuti oleme pannud rõhku just nimelt tooteohutusele ja oleme võtnud kasutusele ka konkreetseid meetmeid, mis on suunatud just tarbijate kaitse parandamisele, tarbijatele rohkemate õiguste andmisele. Äh, kas te võiksite natuke täpsemalt rääkida? milline on nõukogu seisukoht äh, selle kahe koma viie äh, miljardise eelarve suurendamise kohta, aitäh. aitäh. niisiis, need olid viis järgmist küsimust ja nüüd annan ministrile võimaluse vastata. mõned kiidukset. suur tänu äh, heade ja detailsete küsimuste eest ja asjatundliku lähenemise eest. proua Tuunen-Onstein. muuhulgas äh, esitas küsimuse geoblokeerimise kohta. nagu te hästi teate, siis see lahendus on just leidnud kinnituse äh, ja ütlesite, et ei ole lõpptulemusega rahul kui tohib, siis äh, kui tohiks kasutada huumorit, siis meie valitsus äh, alustas tööd kaks kuud tagasi ja me oleme rahulolematud väga paljude varasema valitsuse otsustega, aga võib-olla on anda või vaja anda veidi aega asjade läbivaatamiseks, äh, mis puudutab juba varem tehtud otsuseid ja sellega seonduvalt ja võib-olla siis jõuda paremate lahendusteni geoblokeerimise osas on see küsimus nüüd, mis puudutab seda omnibus määrust, siis nagu te teate, siis on tähtis küsimus ja selles osas on vaja veel täiendavaid äh, selgitusi. lisaks sellele küsiti ka selle kohta, kuidas äh, tehisintellekti Äh, ka edasi liikuda ja ma arvan, et äh, see saab olema järgmise viie aasta jooksul Euroopa Liidu konkurentsivõime osas väga tähtis teema. ühegi komisjoni valdkondlik strateegia ei ole selles osas piisav ja kindlasti pean siinkohal nentima, et meil on kõik eeldused USA ja Hiina Äh, järele jõuda, eriti mis puudutab just eetilise tehisintellekti kasutamist. mida ma silmas pean eetilisega, siis äh, tehisintellektiga seoses peatselt äh, tajume me maailmas, et tehisintellekti osas on vaja korrektset reguleerimist, mis hoolitseb selle eest, et kui käsitletakse tehisintellekti Äh, kasutamist ettevõtluse huvides, äh, on vaja tagada ka detailne andmekaitse ning õigus oma andmete üle kontrolli äh, säilitada ja peame nentima, et nii nagu GDPR-i määruse osas, siis väidetavalt Äh, loodan, et äh, ka tehisintellekti osas saab Euroopa Liit äh, selle valdkonna pioneeriks olema, mis puudutab eetilist tehisintellekti kasutamist ja pean taaskord nentima, et ei tahtnud öelda, et see mootorsõidukitki äh, kindlustuse direktiiv ei ole olemas, aga see lihtsalt ei äh, käi konkurentsivõime, vaid pigem ECOFIN-i nõukogu alla. ja kolleeg ECOFIN-i nõukogust äh, kohale tulles kindlasti äh, saab sellele vastata. mis puudutab äh, tollikoodeksit, siis see on just paika pandud ning selle tõhus rakendamine on, selles osas on tolliprogrammid kesksel kohal ning äh, ühtlustamine ja tõhus rakendamine ning järelevalve on tähtsad ja arendatakse ka seda mainitud äh, valdkonna kaasajastamisega ja nagu öeldud, siis äh, need tollivaldkonna teemad on äh, nõukogus äh, tähtsal kohal. kas äh, oli veel mingeid küsimusi, millele ma ei vastanud? väga suur teema puudutab ka kolmandatest riikidest netikaubanduse kaudu äh, tulevate toodetega ja nende vastavuses Euroopa Liidu reeglitega. sooviksin teid tänada selle teema tõstatamise eest. Nende toodete turvarisk ja, ja õigustamatu konkurentsi osas on vaja kindlasti rakendada ka muid tegevusi Euroopa Liidu vastutusega seonduvad tingimused on heaks baasiks sellele tähtsale tööle ja suur tänu veel kord. aitäh ja nüüd jällegi järgmised viis küsimuse esitajat, Sokol, Peeters, Maldonado, Markes ja Kiis. kui keegi veel soovib küsimusi esitada, siis andke märku oma soovist jah. ja paneme teid ka siis kirja. võib-olla saate järgmises voorus küsimuse esitada. härra Sokol, palun. lugupeetud minister mul on väga hea meel, et saan teid tervitada Euroopa Parlamendis. Te olete vastanud juba väga paljudele küsimustele ja ei hakka neid kordama aga kõigepealt tahaksin rääkida konkurentsivõimest, mida te rõhutate oma programmis ja ka oma sõnavõtus. kui me aga võrdleme Euroopa Liitu teistele suurtele majandustele nagu USA või Hiina, siis Euroopa Liit üldiselt jääb konkurentsivõime vallas neist maha. minu arvates on sellele kaks põhjust. kõigepealt erinevused liikmesriikide seadustes, mis puudutavad maksustamist, sotsiaalkindlustust erinevad äh, administratiivsed reeglid, äh, väga palju bürokraatiat. minu küsimus äh, on järgmine, jah, loomulikult seda teemat ei saa lahendada ühe eesistumise ajal, aga te võite midagi vähemalt algatada. milline on teie arvamus või millised on teie mõtted, kuidas nende struktuursete erinevustega liikmesriikide vahel toime tulla? ja selle teemaga seotud on standardeid. väga tore on olla konkurentsivõimelisem, äh, äh, kui ei pea järgima samu reegleid kui Euroopa Liit. meil on siin Euroopa Liidus konkurentsireeglid, sotsiaalkaitsereeglid, keskkonnareeglid ja nõnda edasi ja teistes maailma paikades ei ole need reeglid sama ranged kui Euroopa Liidus, näiteks Hiinas. ja seega Äh, meil on olukord, kus äh, näiteks teistest maailma äh, piirkondadest pärit ettevõtted saavad osaleda avalikes hangetes Euroopa Liidus, meie nende hangetel osaleda ei saa. et kuidas me saaksime ka selles valdkonnas midagi teha, nii et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimelisem ja loomulikult ma olen nõus, et uued oskused, tehnoloogia, haridus on väga oluline. aga need on asjad, mis on eelkõige liikmesriikide pädevuses ja enamik investeeringuid eh, sellesse valdkonda tehakse endiselt liikmesriikide poolt. mida Euroopa Liit saaks teha, millised oleksid teie algatused, et eh, Euroopa Liidu roll selles valdkonnas oleks suurem? ja minu järgmine küsimus puudutab kaup, teenuseid ja teenustega kauplemise tõkete kõrvaldamist Te rääkisite sellest, et tuleb olemasolevaid õigusakte parandada, aga te rääkisite ka sellest, et tuleb äh, paremaid uusi õigusakte vastu võtta ja paremini tuleb ellu rakendada olemasolevaid õigusakte. Äh, loomulikult Euroopa Komisjon on lepingute valvur ja Euroopa Komisjon on see, kes saab alustada liikmesriigi vastu rikkumismenetlust, kui liikmesriik ei täida Euroopa Liidu seadusi. minu küsimus on aga selline, et mida nõukogu saaks teha selleks, et teenuste vaba liikumisalaseid õigusakte liikmesriikides paremini ellu rakendatakse, näiteks üldhuviteenuste valdkonnas, äh, majandushuvi teenused ja nõnda edasi. liikmesriigid kasutavad tihtipeale äh, oma äh, siseriiklikke reegleid selleks, et välistada teatud suuri majandussektoreid ühisturu reeglite alt mida te saaksite teha selleks, et nende Euroopa Liidu reeglite ellurakendamine oleks tõesti parem? ja veel üks asi, äh, millele te ilmselt ei ole veel vastanud. Äh, nimelt äh, me oleme väga palju rääkinud sellest, et, et Euroopa Liidu erinevate piirkondade vahel valitseb ebavõrdsus. me ei saa rääkida siin ida-lääne vahelisest lõhest. aga ma Äh, ühineksin kolleegiga, äh, mulle tundub, et äh, praegu vastu võetud õigusaktid on omamoodi kompromiss, neid on võimalik väga erinevalt tõlgendada ja võib-olla te saaksite oma eesistumise ajal siin ka natukene rohkem selgust ja täpsust majja tuua. aitäh, härra Sokol, härra Peeters järgmisena. suur aitäh, lugupeetud minister, kõigepealt tahaksin avaldada teile tunnustust ja soovida edu teie eesistumiseks. mul on kaks küsimust. Te rääkisite oma eesistumise prioriteetidest. aitäh, et te seda tegite. minu esimene küsimus on selline, et kas toimuvad äh, mingid muutused, kui toimub leppeta Brexit. kas see mõjutab kuidagi teie prioriteete kui äh, oktoobri lõpuks ei jõuta Brexiti osas kokkuleppele. kas äh, teie prioriteedid siis mingil moel muutuvad, kas te olete sellele mõelnud? ja äh, teine küsimus, hetkel küll komisjoni veel ei ole, uus komisjon ilmselt astub ametisse novembris, kellel on samuti oma prioriteedid. milline on teie arvamus nendest prioriteetidest, Äh, mida teie mainisite, paljud neist võiksid olla ka komisjoni presidendi, äh, komisjoni presidendi prioriteedid ja kas te peate hakkama jällegi oma prioriteete siis muutma, kui ei ole? ja veel üks küsimus, ma lugesin neid dokumente siin. Te rääkisite heaolumajandusest, see on väga oluline teema, sellepärast et see ühendab mitte üksnes konkurentsivõime, vaid ka sotsiaalsed küsimused Äh, heaolumajandus, millised on need konkreetsed elemendid, mida te välja pakute siin? kas te võiksite äh, tuua konkreetsemaid näiteid selle kohta, mida te kavatsete välja pakkuda, kui te räägite maja, heaolumajandusest? aitäh. proua Maldonado. tere õhtust härra minister, kõigepealt suur tänu selle eest, et äh, külastate meie komisjoni ning teiseks sooviksin öelda ning äh, teiseks sooviksin öelda, et sotsialistina jagan väga paljusid teie seisukohavõtte. üritan äh, rääkida võimalikult lühidalt, eelkõige tahaksin rääkida sellest, millist mõju on sotsiaalselt digitaalküsimused avaldanud ning milline, äh, milline mõju on digitaalplatvormidel meie igapäevasele elule ning kuidas peaksime seda arvesse võtma välja kujundades äh, digimajandusturgu ning samuti ka e-kaubandust. tahaksin teada teie seisukohti ja arvamusi selle kohta ning millised on Soome eesistumise prioriteedid, sest hiljuti äh, täheldasime seda, et, et äh, tarbijad on tihti väga kaitsetud, äh, kasutades erinevaid äh, mobiilide poolt pakutavaid võimalusi ning kasutades e-kaubandusvõimalusi. ning e-kaubanduse osas tahaksin küsida ka seda, millised on teie arvates kõige suuremad vajadused ning kuidas me kehtestame äh, tõhusamad mängureeglid äh, e-kaubanduse juures kogu Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu! Äh, järgmisena saab sõna kolleeg Mart, kes kõnelejal pole mikrofoni. Ah, gracias. Ah, suur aitäh teie sõnavõtu eest, ma nüüd räägin portugali keelt edasi. E, ma võtan arvesse teie prioriteete ning äh, äh, väga palju sellest, mida te mainisite, on muidugi Euroopa Liidu pädevuses, liikmesriikide pädevuses. Äh, siin on oluline rääkida ka sotsiaalsest sidudususest, meil on vaja rääkida suurematest investeeringutest digitaalpädevuse suurendamiseks. nagu te hiljuti ütlesite, on see üks meie viiest suuremast prioriteedist. lisaks sellele eh, on oluline mitte ainult selleks, kuidas meie töötajad eh, saaksid äh, spetsialiseeruda ning kuidas aidata neid, kes äh, praegusel hetkel on äh, arengust kõrvale jäänud, kuidas võidelda sugulise diskrimineerimise vastu, sest praegusel hetkel tundub see süvenevat seoses digitaalmaailmaga seotud töökohtadega ning veel üks aspekt Soome valitsuse jaoks on väga oluline olnud äh, digitaalkultuuri demokratiseerimine, eelkõige puudutab see ähm, IT äh, küsimust, äh, samuti robootikat, sest see on just see valdkond, mis tekitab muret ja umbusku. on oluline, et sellised teadmised muutuks kõigile kättesaadavaks, nagu seda ka Soome valitsus püüdnud teha on. niiviisi üritame oma kodanikke ette valmistada eh, tuleviku maailma saabumiseks. kas te kavatsete midagi selles valdkonnas ära teha koostöös Euroopa Komisjoniga? suur aitäh veel kord teie ettekande eest ning ka teie vastuste eest! ja suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Iise. suur aitäh teile. ma kuulasin suure huviga Portugali kolleegi, sest minul olid sarnased küsimused. Te olete tööhõiveminister, nii et katsume siis teie valdkonda jääda. Teie oma programmis mainisite seda, et soovite suurendada naiste hõivatust tööturul, see oleks väga teretulnud Te ütlesite, et meil ei ole piisavalt äh, heade oskustega tööjõudu, eriti digitaalmaailmas. ja see on väga oluline, sest digivaldkond on äh, just see, kus naisi äh, on eriti vähe, eriti otsustajate kohtadel. Te, lugesin selle kohta, kuidas Soomes tu, üritatakse tutvustada ähm, IT-küsimusi näiteks kas või õhtu koolides, see oleks suurepärane, kuid äh, ma tahaksin teada, kas te soovite välja pakkuda ka meetmeid äh, nõukogus, et suurendada naiste osalust äh, digitaaltööstuses. mul on veel üks küsimus, te rääkisite väga paljust mm, ideest ning samuti ka ka meie põhiõigustest ning andmekaitsest me loomulikult teame, et, et, et tehisintellekt äh, ja ai äh, on äh, oluline osa meie praegusest tööturu arengust. praegusel hetkel ähm, võib karta, et see olukord, kus naisi ja näiteks Ehm, ja näiteks Aafrika päritolu inimesi diskrimineeritud turul võib jätkuda ka tulevikus. Ehm, kuidas äh, oleks võimalik tegutseda selleks, eh, selle nimel, et Euroopa tööstus garanteeriks, äh, ehm, äh, saaks garanteerida meie põhiõigused ka selles valdkonnas. meil on veel kaks kõnelejat proua Laari ja siis härra Müller. suur aitäh teile ettekande eest, väga huvitav oli ning ma olen täiesti veendunud selles, et te keskendute jätkusuutlikule kasvule, ma olen täiesti kindel, et tänu sellele ka Euroopa muutub konkurentsivõimelisemaks. mul on hea meel ka selle üle, et te, et te tegutsete teenuste vaba liikumise garanteerida, sest see on väga äh, oluline, paljud töökohad on sellest eh, sektorist, majanduskasv tuleb sellest sektorist ning eh, teenuste sektor on see osa ühisturust, eh, kus on kõige rohkem tõkendeid. meil ei ole aga aega selleks, et sabassörkijad olla ning minul on küsimus siseturu teenuste info kohta. millised takistused on teie arvates kõige suuremad, millised raskused on kõige ületamatumad, et edusamme teha ning äh, mida oleks vaja ära teha, et edusammud võimalikuks osutuksid ja nüüd härra Müller. suur aitäh. viimaste kuude jooksul on Euroopas räägitud väga palju Euroopa ehm, miinimumpalgast. sellise riigi jaoks nagu Poola kui ka teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks on see väga tähtis teema, sest ehm, meie miinimumpalk ehm, on märksa madalam kui Lääne-Euroopa riikides, nendes riikides, kus miinimumpalk olemas on. ning ma tahaks teada, mida Soome eesistumine sellest teemast arvab, aitäh. suur aitäh ning ma paluks nüüd, et minister vastaks viimastele küsimustele ja siis võib-olla teeks kokkuvõtvad märkused. mõned kiidukesed. suur tänu nende suurepäraste ja minu arvates ka väga Äh, kesksete küsimuste eest Euroopa tuleviku kohta, mida siin on esitatud. kui nüüd järjekorras võtta, siis äh, alguses küsiti seda, kuidas toime tulla selle väljakutsega, et Euroopa riikide vahel on liiga palju erinevusi ning äh, siseturg ei toimi piisavalt tõhusalt tegemist on teemaga, nagu ma ka oma sissejuhatavas kõnes ütlesin, siis meil on põhjust äh, olukorda analüüsida, läbi viia eneseanalüüs, sellepärast et teenuste siseturu direktiiv on juba olemas, aga selle rakendamine on äh, puudulik. ja see puudutab ka proua Kokalaari äh, tähelepanupanekut lisaks uue hea ja parema õigusloomele on vaja tagada ka see, et rakendamine oleks äh, asjakohane. ja me kõik teame oma äh, Äh, riikide valijate osas äh, see, nende surved, mis tihtipeale keskenduvad sellele, miks ei peaks mingist teisest riigist äh, teenused tulema konkureerima oma teenustega ja me peame lihtsalt kinni hoidma sellest veendumusest, et toimiv teenuste siseturg on meie kõigi ühine huvi ja edendab ka kodumaise teenuse turu arengut. härra Sokol mainis seda, mis puudutab äh, avaliku hanke erinevaid tingimusi. jah, tegemist on äh, teemaga, mis viimastel aegadel on uuesti äh, rõhutatult esile kerkinud mis puudutab maailmakaubanduse antagonismidest. ma olen kindel, et see rahvusvaheline hanke instrumendiga seonduv arutelu äh, on äh, laual ka pärast Soome eesistumist. mitmed äh, teised äh, viitasid ka sellele, et mis on need äh, võimalused, mille kaudu edendada mahajäänud piirkondade digitaalset võrdsust ja Euroopa Liidus on mitmeid rahastusvahendeid, mida on võimalik kasutada just selliste valdkondade edendamiseks näiteks Euroopa Investeerimispanga instrumendid ja ka Invest EU programm võimaldab äh, nii nagu ka Junckeri fond ja Soomes rõhutatakse just Juncker Katainen fondi. Need on just need lahendused, äh, mida, mille abil on võimalik äh, seda võrdsust kohendada oma vastustusalast Soome ministeeriumis puudu-, on seotud ka sotsiaalfondiga seonduvad hanked ja ka seal on võimalik äh, osalemist, äh, millele kolleeg viitas, mis puudutab ka naiste osalust äh, tööturul suurendada ja, ja osalise töövõimega ja vähemuste Äh, osalemist kaasaegses äh, digimajandust ja selle valdkonda edendamist. Soomes on äh, täiesti revolutsiooniline teema, mis puudutab tüdrukute huvi digivaldkonna vastu. Linda Liukas on selle eelkäija, selle edendaja. guugeldage äh, LIUKAS ja vaadake, milliseid uusi meetmeid võiks kasutada selleks, et noorte ja just eriti noorte tüdrukute huvi suurendada algoritmide vastu. ja kuigi me siin ei keskendu algoritmide eetikale, on oluline ka see, mida proua Keese ütles, me peame ka selle eetilise tehisintellekti osas tagama selle, et algoritmid oleksid äh, läbipaistvad ja võrdsed, võrdõiguslikud. ei piisa sellest, kui me edendame võrdõiguslikkust digivaldkonnast väljaspool ja näiteks ähm, võimaldame, et palkamisel või õpilaste valikul tehisintellekt võib kasutada äh, tõrjuvat algoritmi, mis eemaldab selliste taotlejate, talendikate inimeste taotlused ja vähendab nende võimalusi, mis äh, muidu oleksid äh, võinud olla asjakohased, ehk siis algoritmide läbipaistvus on oluline ja see on samuti teema, mis kindlasti äh, on teie südames. lisaks Brexiti kohta, jah, see ei olnud üldsegi ootamatu küsimus. minul ega eesistujariigil ei ole selles osas mingeid erilisi uudiseid, aga eesistujariik arutades teemat nende ministritega, kes on konkreetsemalt äh, kokku puutunud äh, Brexitiga seonduvate väljakutsetega nii eesistujariigil, äh, ministrite nõukogul ja komisjonil on kindlasti vaja mingisuguseid ettevalmistusi teha. ja võime ainult lootma jääda sellele, et ettenägematu öö, Äh, äh, olukordi kindlasti tuleb, vaatamata võimalikult heale ettevalmistusele ja seda ei ole kindlasti võimalik vältida. samuti küsiti ka seda, mis puudutab meie seisukohta komisjoni tegevuskava osas ja võime kindlasti öelda, et see on eesistujaga kooskõlas, meie eesmärkidega kooskõlas ja selles osas äh, ootame, et panustame ka komisjoni töökavasse äh, sujuvalt ja konstruktiivselt suur tänu selle küsimuse eest, mis puudutas heaolumajandust. see on üks Soome eesistuja aja äh, minu kolleegi äh, tähtsamaid äh, põhimõtteid ja üldiselt peetakse silmas seda, et majanduskasv on oluline, aga sama oluline on ka tavalise Euroopa kodaniku vaatenurgast see, et kas see kajastub ka, kas majanduse heaolu kajastub tema heaolus või lihtsalt kajastub ainult majanduslangus ja halvendab inimese elu ja pean ütlema, et EBSCO nõukoguga seoses oli meil hea meel eh, lõunasöögile põhikõnelejaks kutsuda ECOFIN-i või tähendab euroala juht Mario, Mario Centeno, kes eh, konkreetselt nägi, kuidas heaolu on seotud eh, majandusliku eduga, tegemist on keskse teemaga Äh, ja see on ka eeldus Euroopa projekti edenda-, eduks. ja konkreetselt võiks see tähendada seda, et me võime avalikult äh, kaaluda seda, kas see Euroopa äh, poolaasta ja sellega seonduvad mõõdikud on piisavad, et arvesse võtta ka sotsiaalsammast ja sellega seonduvalt peaksime arvesse võtma ka selle, milline on see tõeline kogetud äh, elukvaliteedi tõus või äh, turvalisuse tõus, mida positiivne majanduskasv äh, peaks endaga kaasa tooma. ja samuti usun ma, et kui me hoolitseme selle eest, et Euroopa on konkurentsivõimeline ja majandus kasvab, siis peame me suutma tegeleda ka sellega, et äh, selle viljad jaotuvad õiglaselt ja lõpetuseks, mis puudutab digikaubandust e, e-commerce'iga seotud äh, tarbijakaitset, proua Lopes küsis selle kohta siis äh, see on tähtsal kohal ja jääb sellele kohale ka tulevaste eesistujate puhul see on täiesti kindel, tegemist on tähtsa teemaga, nii konkurentsivõime kui ka õigluse ja tarbijakaitse osas on tegemist täiesti keskse teemaga. aga nende sõnadega, lugupeetud parlamendisaadikud, sooviksin teid tänada selle viljaka öö, äh, ja õpetliku kogemuse selle dialoogi eest sooviksin tänada äh, teid selle hetke eest, mis sain veeta teiega ja lähen nüüd inglise keele juurde tagasi lõpetuseks. lugupeetud proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on olnud väga hea suur au tutvustada teile äh, Euroopa Liidu eesistumise põhimõtteid, kasutades seda võimalust äh, kasu-, vahetada mõtmeid selle auväärse komisjoniga nagu te teate, siis ambitsioonikas äh, sõnum, äh, kestlik Euroopa, kestlik äh, tulevik nõuab koostööd selleks, et luua uus koostööstrateegia, tagada, et Euroopa Liit oleks kõige konkurentsivõimelisem ja samas ka sotsiaalselt kaasavam kliimaneutraalne ühiskond. pean rõhutama, et need eesmärgid vajavad mõni samaaegset käsitlemist konkurentsivõime ja kaasavus. Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana jääme lootma teie toele nende eesmärkide saavutamisel, suur tänu! aitäh, minister! ja teatan, et teeme nüüd väikese pausi ja pärast pausi jätkame uuringute tutvustamisega I... kolleegid, ma palun, et istuksite oma kohtadele, me alustame mõne hetke pärast. Just... aitäh, tahaksin teid teavitada, et teie palvel ehk siis meie komisjoni palvel on ette valmistatud terve rida uuringuid poliitikaosakond tegi need siis selle aasta esimesel poolel. Teil on olnud võimalus äh, ja üsna piisavalt palju aega äh, ekspertidele küsimusi esitada ja äh, märkusi teha ja küsimusi saate nüüd esitada pärast ettepanek, ettekannet, mille teemaks on siis digitaalse ühtse turu tulevane potentsiaal me oleme keskendunud kahele teemale ja kok-, ühtekokku on neli uuringut ja me kõigepealt kavatsesime korraldada siis ühe üldise arutelu pärast erinevate uuringute tutvustamist me kõigepealt äh, kuulame ära siis kaks ettekannet ja siis toimub üldine arutelu, nii et, et siis saate esitada kõiki küsimusi, mis teil on nende kahe teema kohta ja need kaks teemat, mida me täna käsitlemine, on digitaalne ühtne turg ja tarbijakaitse. võib-olla mäletate, et äh, meil on veel üks äh, koosolek, kus me räägime ühtsest turust ja tollist, see on kahekümne viiendal septembril ja tutvustaksin teie lühidalt eh, eksperte, kes olid nii kenad, et nõustusid täna siia tulema ja neid uuringuid tutvustama. kõigepealt professor doktor Aleksander Destreel, kes eh, räägib õiguslikest aspektidest ja praegu on jutt siis digitaalsest ühtsest turust ja härra Scott Markers, kes räägib siis digitaalse ühtse turu majanduslikest aspektidest. ja pärast on meil veel ettekandeid äh, professor doktor Schulte Nolke räägib tarbijakaitsest äh, ja ma paluksin, et ettekandjad äh, piirduksid kahekümne, kahekümne viie minutiga. niisiis kakskümmend viis minutit kahe ettekande kohta nii et, et mm, ühtekokku siis äh, saame alustada küsimuste ja vastustega kuskil kolmekümne minuti pärast. ja võib-olla professor Destreel alustab või, äh, või härra Maakers, ise otsustate, teil on sõna. aitäh, äh, suur aitäh, lugupeetud juhataja. meie eesmärk minu kolleeg härra Markers on majandusteadlane ja jurist ja me tahtsime teha siis ühise ettekande digitaalse ühtse turu kohta. ja me teeme seda siis kolmes osas, kõigepealt, mis on viimase parlamendi ametiaja jooksul saavutatud ja saavutatud on päris palju, siis vaatame natukene tulevikku, millised on tuleviku väljakutsed Euroopa jaoks ja mida see tähendab teie töö jaoks, selle parlamendi jaoks nagu öeldud, väga palju on juba saavutatud siis viimase parlamendi koosseisu ametiajal ja me peame kõigepealt äh, vaatama siis, äh, mida kuues valdkonnas on saavutatud. Äh, kõigepealt telekommunikatsioonivõrgustikud ehk siis infrastruktuur, mis on tegelikult kõige aluseks ja möödunud ametiajal võeti vastu siis äh, uus seadustik, mis äh, aitab äh, tuua rohkem investeeringuid mobiilsetesse ja püsivõrkudesse jah, tegemist on valdkonnaga, mida, millel parlament peab silma peal hoidma, aga reeglid on juba olemas. siis teine kiht, see roheline kiht, on sellised üldised reeglid, mis Äh, tulevad kasuks ka digitaalsele ühtsed, äh, ühtsele turule, kõigepealt andmed ja tehisintellekt. andmete vallas on äh, väga palju saavutatud andmekaitse üldmäärus, eraelu puutumatus, andmete vaba liikumine Äh, äh, mis peab kõik kaasa aitama andmete liikuvusele, andmete jagamisele ja äh, töö usalduse osas on ala, alanud. eelmise koosseisu ajal võeti vastu väga oluline resolutsioon ja ma loodan, et see parlamendi koosseis saab panustada teise, teiste institutsioonide töösse, samuti resolutsiooni vastu võttes, aga selle juurde tuleme hetke pärast tagasi ja mis puudutab veel usaldust ja julgeolekut, iseäranis küberjulgeolekut, siis see muutub üha olulisemaks, nagu te teate. ja me näeme, kuidas ka siin on tekkimas Euroopa Liidu küberjulgeoleku ähm, äh, kultuur küberjulgeoleku aktiga. aga äh, selge on see, et sellest ei piisa ja see parlamendi koosseis peaks tegema rohkem, arvestades seda suurt ohtu, mis küberjulgeoleku valdkonnas on ja siis tarbijakaitsest äh, lasen rääkida oma kolleegil pärast meie ettekannet, ähm, aga jällegi selles valdkonnas on väga palju omnibus direktiiviga ära äh, tehtud äh, tõesti väga palju on tehtud selleks, et kohandada tarbijakaitset digitaaltehnoloogiale ja lõpuks see ülemine kiht, mis puudutab siis avalikke ja erateenuseid, digitaalseid teenuseid e-kaubandus ja online platvormid, selles valdkonnas on äh, väga palju tööd ära tehtud kahes suunas äh, siseturu valdkonnas näiteks asukohapõhine blokeerimine, sellest me oleme juba rääkinud, võib-olla tuleme selle teema juurde ka tagasi. piiriülene kaasaskantavus, ähm, jah, see tõesti tagab samuti selle, et digitaalsete teenuste jaoks on olemas äh, ühtne turg ja siis tarbijakaitse, rohkem äh, läbipaistvust, äh, ettevõtete ja platvormide reguleerimine ja vastutus, ähm, kui äh, sisu on kahjulik või ebaseaduslik, siin on autoriõiguse direktiivi reform, samuti audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi reform ja e-valitsus, see on enamalt jaolt liikmesriikide pädevuses ja siin me näeme erinevaid saavutusi liikmesriigiti ja võib-olla siin valdkonnas oleks ka vaja rohkem ära teha. ja nüüd läheb sõnajärg majandusteadlase kätte Nendel meetmetel on olnud positiivne mõju, loomulikult edasist tööd tuleb veel teha ja e, enamik, e, mida on vaja saavutada, on võimalik juba heaks kiidetud meetmetega võimalik saavutada. see uuring, mille me selle aasta alguses läbi viisime, e, üritas hinnata, millised on saavutused. natukene liiga vara on seda kõike veel statistiliselt hinnata aga me vaatasime siis ähm, seda, mis on juba ellu rakendatud, mille kohta komisjon on juba mõjuhinnanguid teinud ja üritasime siis siin asju korrigeerida, isegi kui need arvud võib-olla ei ole veel väga korrektsed või kui see meede, mis ellu rakendati, oli hoopis teistsugune kui see, mida kasutati mõjuhinnangu käigus ja me jõudsime järeldusele, erinevatel meetmetel olid ka erinevad äh, hüved ja neid meetmeid, mida ellu rakendati, oli tegelikult päris palju. Äh, elektroonilise side ja teenuste vallas, ähm, äh, iseäranis elektroonilise side seadustikus ähm, on võib-olla saavutused kõige suuremad see on äh, suurendanud, need meetmed on suurendanud mobiilsete teenustuse kasutusele võtmist, ülikiiret internetti, 5G-d ja need saavutused on üsna suured. näib, et kui kõik need meetmed täielikult ellu rakendatakse, siis võiks tulu olla kuskil kaheksakümmend kuus miljardit aastas ja see on üsna palju. mis puudutab andmeid, äh, avalikku sektorit ja tehisintellekti, siis jällegi üsna suur saavutus e-valitsus, avaliku sektori andmete kättesaadavaks tegemine on jällegi väga suur hüve. mis puudutab nüüd e-kaubandust, siis siin on potentsiaal ilmselt kõige suurem just nimelt asukohapõhise piiramise määrusel, mida me väga sageli siin oleme maininud, nagu me e-, e-, eelmise arutelu käigus kuulsime, oli äh, sellel, mis lõpuks vastu võeti, teatud piirangud äh, Äh, äh, leiti, et mõningaid asju, mida taheti teha, on liiga vara teha, näiteks äh, asukohapõhine piirangud autoriõigusega kaitstud teoste puhul ja nõnda edasi. see tähendab, et siit jäid välja väga paljud sellised teenused, mis tarbijate jaoks olid väga olulised. ja mulle tundub, et siin on eelseisvaks ametiajaks üks kõige suuremaid võimalusi ja tegemist ei ole ainult asukohapõhise piiramisega, ja äh, tegemist on ka sellega, kuidas toime tulla struktuursete nõrkustega audiovisuaalses sektoris. ka nende teemadega tuleb ilmselt paralleelselt tegeleda. ja läheme nüüd edasi jah, tuleb edasi minna äh, niipidi ja mitte teisipidi niisiis, äh, millised oleksid viisid ühtse turu tugevdamiseks? üks tähelepanek äh, Äh, on äh, üsnagi kooskõlas sellega, mida Soome eesistujana just rääkis. me räägime digitaalsest ühtsest turust ja sellega seoses tõstatab küsimus, et kus on see mittedigitaalne ühtne turg. meil on vaja integreeritud lähenemist, mis käsitleb ühtset turgu tervikuna. see peaks olema meie tähelepanu keskmes järgmisel ametiajal ja väga paljud meetmed, mida möödunud eh, ametiajal ellu rakendati, eh, nende meetmete korralik ellurakendamine on väga oluline ja eh, seda öeldi ka eelmise arutelu käigus. väga palju, mis täna on saavutatud, on saavutatud kaupade vallas, aga väga palju saab veel teha selleks, et tugevdada teenuste ühtset turgu, mis moodustab ligemale seitsekümmend protsenti SKT-st ja töökohtadest nii et, et eh, siin on eh, väga palju tööd veel ära teha, ei ole päris selge, mida tuleks teha. kui me nüüd vaatame tulevikku, kõigepealt laiem ülemaailmne kontekst ja eh, mida me praegu näeme võrreldes sellega, milline oli olukord paar aastat tagasi, siis maailm muutub nii-öelda kolmepoolseks USA, Euroopa Liit ja Hiina Äh, ja me, see mõjutab tervet äh, poliitikate valdkondi. meil on vaja keskkonnasõbralikku jätkusuutlikku majanduskasvu. Äh, samas on oht töökohtadele, polariseerumisele, ebavõrdsuse suurenemisele ja see on seotud ka võimaliku majanduslangusega. Need on väga olulised taustaküsimused, mis võjanduvad kõike muud. ja kui me vaatame Euroopa Liidu positsiooni killustunud maailmas, siis ähm, me kuulsime ka eelmise arutelu käigus, et on väga palju olulisi tehnoloogiaid, äh, mis on esiplaanile tõusnud viimastel aastatel, äh, tehisintellekt, masinõpe, äh, nendest on tõesti saanud väga olulised asjad paljudes nendes valdkondades on juhi roll USA käes ja üha rohkem ka Hiina käes. meil siin Euroopas on akadeemiline potentsiaal, aga nagu te järgmisel slaidil näete, on investeeringud maailma erinevates piirkondades väga erinevad. veel üks asi, mis meile paar aastat tagasi ei oleks muret valmistanud, on tarneahelate häirete oht näiteks kui me vaatame, mida USA äh, just Huawei'ga tegi, äh, siis see peaks meid panema muretsema, sellepärast et, et äh, ei ole mingit garantiid, et ka Euroopa tootjatega ei võiks selline asi juhtuda. nii et, et kui USA praegu vaatab läbi oma lähenemist ekspordikontrollile, välismaistele otseinvesteeringutele, ja äh, töötajatele antavatele viisa, viisade osas, siis see kõik tekitab probleeme, kui, kuivõrd on võimalik juurdepääs nendele tehnoloogiatele, millest Euroopa üha rohkem sõltub. nii et, et me peame oma tarneahelaid äh, avardama ja suurendama ka äh, isevarustust ja see on tõesti üks olulisi küsimusi, mida me teeme, et omaenda võimekust selles valdkonnas suurendada kui vaadata äh, erainvesteeringuid, need on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta andmed, komisjonid, äh, erainvesteeringud äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tehisintellekti miljardites olid suuremad Põhja-Ameerikas ja Aasias kui Euroopas. jaa nagu te näete, need investeeringud ei ole proportsionaalsed, see tähendab, et me peame tegema mitmeid asju mõned äh, asjad on juba ka ära tehtud selles suunas, aga rohkem on vaja, meil on vaja e, avalikku rahastust e, tehisintellektile, samuti tuleb äh, erainvesteeringuid soosida. paljud teemad, millest ma räägin, ei ole konkreetselt just IMCO teemad, aga tegemist on horisontaalsete teemadega, mis puudutavad erinevaid poliitikavaldkondi. meil on vaja integreeritud lähenemist. erainvesteeringud, e, idufirmad on üks asi ja veelgi oluline on äh, erainvesteeringud nendele ettevõtetele, mis just kasvama hakkavad. Äh, meil on väga oluline midagi selles valdkonnas vaja ära teha, sest et selles valdkonnas siiani on väga-väga vähe tehtud ja on vaja rohkem kui kapitaliturgude liit ja jällegi meil on äh, räägitud äh, eetilistest küsimustest, mis seonduvad tehisintellektiga, äh, samuti vastutusega, mis toodete ja teenustega kaasneb, näiteks kui tehisintellekt teeb vea, kes siis vastutab, kuidas me seda probleemi lahendame. nii et, et palju tööd on veel vaja ära teha. meil on vaja ka keskkonnasõbralikku jätkusuutlikku majanduskasvu meil on vaja kasutada vähem ja tõhusamalt energiat ja mat-, materjale ja tootmise poole pealt ähm, äh, saab äh, väga palju teha. Äh, me peame lõpetama CO kahte tekitava energia tootmise ja keskkonnasõbralikum IKT tehnoloogia on samuti midagi, kaks protsenti energiast Äh, tarbitakse praegu ära just nimelt andmetöötluskeskustes. Äh, nii et, et jällegi tegemist on sellise valdkonnaga, kus on võimalusi ja kõik need äh, teemad nõuavad sellist mitmetahulist digitaalset poliitikat ja digitaliseerimise vallas meil ei ole võimalustest puudus. meil on mitmesuguseid algatusi ja äh, FAO arvates on ligemale üks kolmandik äh, kõigest, mida me siin toodame, lihtsalt raisatud. Äh, nii et, et meil on tohutud võimalused, näiteks kasvuhoonegaaside heitmed, ehitussektor, töökohad ja töökohtade polariseerumine, siin on jällegi mitmeid probleeme, tööhõive kasvab Eh, samas on ka üha suurem uue majanduslanguse eh, oht. Eh, väga mõned aastad tagasi olid inimesed väga üllatunud, kui öeldi et, et nelikümmend seitse protsenti töökohtadest USA-s varsti kaovad. enamikes praegustes uurikud, uuringutes on see protsent väiksem, alla kümne protsendi, räägitakse sellest, et robotiseerumine võib-olla tulevikus ei hakka töökohtade arvu veel vähendama ja tegelikult ei pruugi äh, tööpuudus oluliselt kasvada, aga muutused ja murrangud on siiski olulised ja kuidas me nende murrangutega toime tuleme, kaks olulist äh, reaktsiooni ja mõlemad neist ei ole võib-olla selle komisjoni pädevuses, aga on kindlasti parlamendi pädevuses. me peame tugevdama ja rohkem ühtlustama sotsiaalkaitsesüsteeme selleks, et töötajad oleks kaitstud majanduslanguse ajal ja Äh, loomulikult äh, digitaalsed teenused äh, nõuavad töötajatelt kvalifikatsiooni, aga kuidas me saame hoolitseda selle eest, et näiteks füüsilisest isikust ettevõtjatel on juurdepääs samuti sotsiaalkaitsele, pensionile, terviskindlustusele, invaliidsus pensionile, me peame kindlustuskaitse tagama kõigile. haridus ja koolitus on samuti väga olulised tegemist on väljakutsetega Euroopa Liidu institutsioonide jaoks, sest tegemist on asjadega, mis on eh, suurel määral, aga mitte ainult liikmesriikide pädevuses. nii et, et eh, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu ela, elukestvale õppele ja siit eh, jõuamegi siis järgmiste võimalusteni tuleme nüüd tagasi selle kuue tegevusvaldkonna juurde mida viimase parlamendi ja komisjoni ja nõukogu ametiajal ähm, saavutati nendes valdkondades, siis ähm, tõesti, siin on väga palju võimalik tulevikus veel ära teha. näiteks kui me vaatame infra struktuuri, siis reeglid on olemas, praegu on küsimus selles, kuidas neid reegleid hakatakse ellu rakendama. ja küsimus on ka nende reeglite ellurakendamine liikmesriikide tasandil. E, e, sellest sõltub, kas meil on 5G e, võrgustikud peatselt, kas meil on gigabittide võrgustikud. nii et, et on äärmiselt oluline, et parlament hoiaks sellel silma peal. siis, mis puudutab andmeid ja tehisintellekti, siis nagu öeldud, viimase ametiaja jooksul tehti tehti palju ära, aga tõenäoliselt tuleb rohkem teha, et eh, tagada andmete voolavust, nende jagamist. selleks on vaja uusi aluseid, on vaja jagamist ja eh, mis puudutab eh, tehisintellekti, siis meil on olemas mingid suunised, aga ilmselt tuleks neile anda õigusakti vorm ja äh, äh, väga, väga paljud äh, otsused muutuvad automatiseerituks ja tarbijad peavad aru saama, mis oli nende otsuste, algoritmidel rajanevate otsuste taga ja julgeolek, jällegi me peaksime edasi liikuma selles suunas, kuhu me oleme liikunud, meil on vaja rohkem riskihinnanguid, kui uued tooted turule tulevad ja rohkem koostööd liikmesriikide vahel, sellepärast et küberjulgeoleku teemad äh, ulatuvad tihtipeale ühe liikmesriigi piirest kaugemale. mis puudutab tarbijaid, siis ma tahaksin öelda, rääkida ka tarbijakaitsest. digitaalne tehnoloogia võib olla oht, aga see saab olla ka tarbijale liitlane. näiteks äh, äh digitaalne tehnoloogia võimaldab leida parimaid pakkumisi näiteks ja tuleb hoolitseda selle eest, et need tehnoloogiad on lojaalsed eh, kasutajale ja mitte ettevõttele, kes neid toodavad, nii et, et me peame kõigepealt äh, suutma aru saada, kuidas selliseid pakkumisi teevad ja siis meil on vaja ka selliseid äh, konkurentsi selliste teenusepakkujate vahel, sest praegu pakub neid ainult üks ettevõte. ja nüüd see kolmas tasand, mis puudutab online platvorme, siis me siin juba rääkisime asukohapõhisest piiramisest, selles valdkonnas on töö alanud, aga peab jätkuma näiteks seda, mis puudutab autoriõigusega kaitstud teoseid ja siis äh, siis äh, need äh, ebaseaduslikud äh, väljaastumised, vihakõne, see on suur oht demokraatiale ja me tõesti peame hoolitsema selle eest, et kõik internetiplatvormid käituvad sellise sisu osas vastutustundlikult ja samas me peame säilitama ja see on keeruline, me peame säilitama äh, põhiõigused ja sõnavabaduse e-valitsuse osas loomulikult Euroopa Liit peaks olema eeskujuks, see on kõige olulisem, aga Euroopa Liit peaks aitama ka liikmesriik, läbi paremate kogemuste, suurema koostalitusvõime, läbi rahastamise, läbi projektide, mis aitab liikmesriikidel digitaliseerida omavalitsust. ja see kõik on väga oluline, see kõik äh, tuleb ellu rakendada ühtse turu vaatevinklist ja siin on selline äh, äh, positiivne tagasiside ahel siis digitaalsete platvormide ja ühtse turu vahel, kui meil on sellised digitaalsed platvormid, mis hõlmavad kogu Euroopa Liidu, siis on kaupade, isikute, kapitali, teenuste vaba liikumine kergem. ja internet muudab nii-öelda maailma lamedaks, nii et, et meil on vaja ühtseid reegleid, ühtset jõustamist, sellest on kasu platvormidele, me teame, et eh, Euroopas eh, on just ettevõtte suurenemine probleem, mitte ettevõtte tegevuse alustamine ja, ja miks meil selliseid ettevõtteid on vähem eh, kui USA-s või Hiinas, eh, sellepärast et kui tahetakse platvormiga algust teha, siis tuleb kahekümne kaheksa erineva liikmesriigi reegleid järgida. ja eh, siin on väga oluline, et oleks rohkem ühtset turgu, see tähendab seda, et meil on vaja ühte reeglite komplekti, me teame, et meil Euroopa Liidus on siin kaks lähenemist on selle riigi reeglid, kus see platvorm asub ja siis äh, Äh, võib see platvorm tegutseda äh, kogu Euroopa Liidu territooriumil e, e-kaubanduse direktiiv tõi selle õiguse, aga see tähendab, et selleks on vaja väga palju usaldust liikmesriikide vahel ja me teame, et see usk on surve, usaldus on surve all ja teine võimalus on siis ühtlustada reegleid Euroopa Liidu tasandil, nii et, et meil on samad reeglid igal pool Äh, ja ideaalne oleks siis maksimaalne ühtlustamine. Äh, sellest kõigest saadakse aru, aga siis järgmine samm on ühtne jõustamine, sest ei piisa sellest, et meil on ühtsed reeglid, vaid ka ühtne jõustamine on vajalik. ja see tihtipeale on selline tume ala. Äh, väga tihti see jõustamine toimub liikmesriigi tasandil ja kui meil on päritoluriigi süsteem, siis ei ole probleeme, meil on selle riigi reeglid ja selle riigi asutused jõustavad neid reegleid näiteks äh, mis puudutab finantsteenuseid, äh, see ei ole probleem jõustamise tasandil, aga kui meil on Euroopa Liidu tasandil ühtlustatud reeglid, mida kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa reguleerijad hakkavad jõustama, siis tekivad probleemid, sest neid asju hakatakse jõustama liikmesriigiti erinevalt äh, mida möödunud ametiaja jooksul tehti, üritati tugevdada liikmesriikide reguleerivate asutuste võrgustikku selleks, et oleks ühtne jõustamine, aga võib-olla sellest ei piisa ja võib-olla oleks vaja sellist Euroopa tasandi reguleerijat see ei ole päris hullumeelne idee, sellepärast et finantsteenuste vallas midagi sellist ju on. meil on ju ühtne järelevalvemehhanism Euroopa Keskpangas, mis teostab järelevalvet Euroopa Liidu suuremate pankade üle, mitte kõigi pankade üle, vaid suuremate üle. ja võib-olla peaks samasugust järelevalvet teostama Euroopa suuremate platvormide üle ja nüüd jõuamegi selle ettepane-, ettekande viimase osani. soovitused. mida oleks võimalik teha? parlamendil on mitmeid pädevuse allikaid, aga üks suurimaid rolle, mida parlament saab praeguses varases faasis mängida, Äh, on resolutsioonid. Äh, parlament saab läbi resolutsioonide strateegiliselt kujundada tegevuskava iseäranis praegu, kui komisjon mõtleb veel, mida ta järgmisel ametiajal soovib teha. praegu on teil see hetk ähm, äh, komisjoni president von der Leyen juba on lubanud, et ta suhtub parlamendi resolutsioonidesse tõsiselt kindlasti on vaja tugevdada Euroopa Liidu suveräänsust ja konkurentsivõimet nende oluliste tehnoloogiate osas, mida ma mainisin, eks ole, suurandmed, tehisintellekt, masinõpe, asjade internet meil on vaja äh, ühtseid reegleid ja nende jõustamist. Äh, professor Destrel rääkis just nendest asjadest ja üks lähenemine on siin ühtlustamine ja teine on vastastikune tunnustamine äh, nende kahe lähenemise kombinatsioon peaks olema kõige tõhusam ja üks suurimaid väljakutseid ühese turu ees on ju see, just nimelt selles, et need põhimõtted ei ole täiel määral tõhusad. ja see ilmselt oli ka üks peamisi põhjusi, miks asukohapõhine piiramine nende kaupade osas, mis vajavad transporti, oleks olnud väga keeruline digitaliseerimine selleks, et toetada jätkusuutlikkust, ma arvan, et see on kõigide tegevuskavades ja siin on suuri võimalusi. me peame priori-, eh, raske on aga prioritiseerida erinevaid eh, teemasid e. e-valitsemisele uue elujõu sissepuhumine on oluline. Aleksander ütles, et see on küll jah Äh, liikmesriikide pädevuses, aga suured ettevõtted peavad e-teenuseid osutama üle Euroopa Liidu, nii et, et siin on väga suuri väljakutseid, aga ka võimalusi. ja mis puudutab üleminekut digitaalsele äh, majandusele, äh, sotsiaalkaitse, koolitus, need võib-olla ei ole päriselt EMKO pädevuses, aga ma arvan, et see on üks valdkond, kus parlament saaks jällegi läbi resolutsioonide olla juhi rollis. ja nüüd Läheme äh, protsessi juurde. Äh, mida saaks siis välja pakkuda? kuidas äh, õigusloomet kujundada? parem õigusloome on tõesti väga oluline see ei ole oluline mitte üksnes meie jaoks. kõige parem reguleerimine on see, kui üksikud õigusaktid äh, Äh, me, kui neid vaadatakse ja hinnatakse niimoodi, et neid võrreldakse ka alternatiividega, vaadatakse lähimuspõhimõtte ja proportsionaalsuspõhimõtte äh, vaatevinklist, äh, kulusid ja tulusid hinnatakse ja parlament peaks tõesti väga hoolikalt suhtuma kõigisse nendesse hinnangutesse, mis esitatakse. meil on vaja ka strateegiate jaoks paremat hindamisprotsessi jah, loomulikult äh, digitaalse ühtse turu programm äh, sisaldab seda, aga, aga siin on veel väga suuri väljakutseid me peaksime äh, vaatama just nimelt neid hüvesid või seda, millised on tulemused jah, ühtse turu vallas on äh, mõjuhinnangud äh, paljude asjade kohta tehtud, aga paljudel juhtudel ei ole hinnatud tulusid, ei hinnatud kaasnevaid kulusid ja Äh, tihtipeale ei kasutata ka samu võr-, võrdlusaluseid, nii et, et äh, seetõttu ei ole ka võimalik erinevaid meetmeid omavahel võrrelda, nii et, et kindlasti tuleb selles valdkonnas teha rohkem tööd, see on eelkõige töö, mida peab tegema komisjon, aga ka parlament võiks sellele valdkonnale rohkem pühenduda ja veel äh, programmide hindamine nii-öelda tagajärjel. Äh, parlament keskendub eelnevatele mõjuhinna- äh, või peaks rohkem keskenduma mõist-, eelnevatele mõjuhinnangutele ja parlament on tegelikult praegu selles protsessis väga vähe kaasatud, see tähendab, et mitte keegi ei kontrolli komisjoni tegevust. ja keegi tegelikult ei kontrolli, kas äh, programm ka saavutab seda, mida ta peaks saavutama ja kolmandaks ja üks asi on see, kui meil on hea poliitika ja teine asi on see, eh, kuidas see ellu rakendatakse. digitaalne tehnoloogia võib aidata õigusakte paremini ellu rakendada. kõigepealt eh, andes rohkem õigusi tarbijale ja eh, mulle tõesti meeldib see nii-öelda digitaalne ülemteeneri idee, mis aitab tarbijal teha parimaid valikuid, aga ja väga oluline on, et sellise tehnoloogiate vahel oleks oma, oleks ka konkurents. aga selleks on meil vaja ka äh, reguleerijaid, turul peavad olema reguleerijad ja nende reguleerivate asutuste äh, tegutsemisele tuleks kasuks tehisintellekt ja suurandmed. näiteks äh, finan-, finantssektoris äh, Äh, võib-olla ähm, kasutatakse väga, väga palju tehisintellekti just nimelt finantsinfo töötlemiseks. nii et, et selliseid vahendeid tuleks edendada ja loomulikult äh, kõige radikaalsem äh, samm oleks reguleerijast üldse mööda minna ja ja asendada siis nii-öelda õigusloomekood arvutikoodiga. ja kood on seadus, nagu on öelnud, me peaksime Äh, minema siis äh, selle koodi juurde, mis tuleb Silicon Valley'st ja mitte seadusandjalt. Äh, loomulikult parlamendi ülesanne või probleem on see, et ei saa ära anda demokraatia kontrolli nendele suurtele platvormidele, aga me võime kasutada tehnoloogilisi võimalusi nagu privaat, vaikimisi privaatsus või mida iganes selliseid vahendeid tuleks rohkem kasutada ja jällegi tulles tagasi parlamendi rolli juurde, parlament peaks eh, oma oskusteadmisi parandama ja personaliga varustatust parandama. nagu ma ütlesin, väga palju edusamme on viimastel aastatel juba tehtud, aga teha on võimalik veelgi rohkem selleks, et parlamendi oskusteadmisi parandada, näiteks ka mõjuhinnanguid, samuti on vaja koguda andmeid, luua seirekeskusi näiteks tehisintellekti küsimuses ja loomulikult on vajalik head infrastruktuuri, et langetada kodanike huvideks kõige paremaid otsuseid. suur aitäh! suur tänu ning äh, nagu ma äh, ütlesin, lähme nüüd järgmise ettekande juurde, mille äh, esitab meile härra Šolkov, äh, Schulte Osnabrükist ning äh, tahaksin öelda, et kõik need ettekanded on kättesaadavad ka e-koosolekute platvormidelt, nii et äh, kui te praegu ei jõua lõpuni kuulata, siis võite selle sealt leida. suur aitäh teile teie kutse eest. nagu te näete, äh, teie ettekanne peegeldab selle komisjoni erinevaid tahke ehk siis siseturg äh, ja äh, ja samuti äh, turureeglid ning samuti tarbijakaitse, räägime siin tarbijate kaitsest ja samuti ka kodanike perspektiivist, mis kasu nemad sellest saavad ning millised ohud võivad olla seotud kõigi nende arengutega ning äh, näete meie ettekande esimeselt äh, slaidilt, et äh, meid on samuti kaks European Legal Studies Instituute'ist, meid tegelikult on seal üle neljasaja, aga kaks on kohal ning meie tegeleme eelkõige komparatiivse juristikaga ning jälgime Euroopa ning globaalseid trende, seda, mis toimub Aasias ning sellele toetuvalt esitame äh, soovitusi ning analüüse, võttes aluseks selle, mis Euroopas toimunud on ning võib toimuma hakata. see ongi meie agenda ning esimesed kolm punkti esitab minu kolleeg. suur aitäh teile. ning pikema jututa ma lähen esimese punkti juurde. meil paluti keskenduda üldülevaatele selle kohta, mida tarbijapoliitika tähendab Euroopa struktuurides ning äh, valmistasime ette analüüsi selle kohta, mis on juhtunud viimase kümne aasta jooksul ning sooviksin äh, paar minutit äh, pühendada sellele, et räägin, millised on üldisemad perspektiivid kahe tuhande üheksandast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani jälgisid arengut kahte põhilist trendi. kõigepealt äh, oli see aeg, kus koostati uued tarbijakaitsereeglid äh, nii veebis kui mitte veebis toimuva tarbimise kohta Eh, ning Euroopa Liidus oli olemas üle saja õigusinstrumendiga tarbijakaitse küsimustes. näiteks, eh, näiteks eh, tarbijakaitseni kauplemise küsimustes kui teenuste valdkonnas ning Euroopa Liit lisas sellele muid õigusi, näiteks veebipõhiste lepingute eh, sõlmimise osas ning eh, see puudutab siis kolmekümne päevast tarneperioodi, samuti eh, reisipakette ja muud sellist. kui teine trend, teine osa uutest seadustest on seotud uute arengutega, mis on seotud äh, muutustega turul. uus tarbijakaitseseadus äh, laiendas oma ulatust, omandas uusi dimensioone ning see puudutas uusi rakendusalasid, näiteks, näiteks äh, digitaalse sisu edastamise uued lepingud, mida polnud varem reguleeritud siis uued tarbijad. ehk siis tavapärane tarbija, kes on ähm, ta-, äh, tar-, toodete või teenuste lõpptarbija, see on oma tähendust muutnud. näiteks, näit-, tuues hiljuti vastu määrus, mis puudutab äh, online platvormide läbipaistvust, et aidata platvormide äh, Eh, kasutajaid, kes ei ole tingimata tarbijad ning uus eh, turu lähenemine, millest oleme juba kuulnud. see puudutab harmoneerimist, eh, mis tähendab siis, et meil on üks ühine standard, mida kasutatakse üle terve Euroopa Liidu, mida ei ole võimalik muuta liikmesriigi tasandil, pluss tugev rõhk, mis puudutab Euroopas õiguse tõhusust ning äh, miks on tarbijakaitsepoliitika nii oluline Euroopa Liidu jaoks? võime tegelikult öelda, et meie oleme tarbijad Euroopa Liit. tarbijad on ühisturu keskmeks eh,. hästi teadlikud tarbijad eh, ning äh, just nende olemasolu on äh, võtmetähtsusega siseturu äh, toimimiseks, sest kokkuvõttes on tarbija see, kes otsustab, kas ta ostab toimiva, hästi valmistatud toimivaid tooteid või teenuseid ja seda nii ametlikul turul kui variturul. tarbija valikud on väga olulised Euroopa poliitika tõhususe jaoks ning kuulsime sellest juba eelmises ettekandes ehk tõhus tarbijakaitse praeguses majandusolukorras tehisintellekti arenemisel aitab vähendada valeuudiste levikul, levitamisel ning muude selliste eh, probleemide tekkimisel, mis mõjuvad demokraatiale väga halvasti mida tarbijakaitseseadus tegelikult teeb. ta lihtsustab äh, tarbijate igapäevast elu. see äh, lähendab Euroopa Liitu Euroopa kodanikele. siin kolm punkti, kõigepealt äh, turvalisus. Euroopa Liit on sisse viinud juba reeglid, mis puudutab toote turvalisust, nagu näiteks mänguasjade turvalisust. Äh, ravimite turvalisust. Äh, Euroopa kodanik soovib äh, töötada, reisida, suhelda ja nii edasi. soovitakse vabalt tegutseda Euroopa Liidus ilma lisakuludega vastavalt ühistele reeglitele. kolmandaks, Euroopa Liit on kasutusele võtnud tarbija õiguste kataloogi. Need õigused on Euroopa õigused ning äh, see tähendab, et harmoneeritakse seadused, mis juba on olemas liikmesriigil, liikmesriigi tasandil ning äh, samas juurutatakse ka uusi õiguseid, mis äh, puudutavad uusi turunähtuseid, nagu näiteks digitaalsed platvormid ning tegelevad ebaõiglaste kaubandustavadega. Euroopa Liit, mis on ning see on oluline küsimus, garanteerib Eh, õiguste eh, tõhusat jõustamist. kuid eh, tarbijakaitseõigused ei ole väärtus iseeneses, sest need peavad tähendama seda, et toetatakse toimivat turgu. kui viiakse sisse uued reeglid tarbijate jaoks, mis võimaldavad tarbijatel liikuda äh, Euroopa ühest otsast teise kiirelt äh, ning turvaliselt, siis see ei suurenda mitte ainult äh, konkurentsivõimet Euroopa ettevõtete jaoks. see ka garanteerib turu toimivuse, sest äh, see hoiab ära turutõkked, oleme, meil on selle kohta näiteid eh, nii maailma kui liikmesriikide tasandil ning eh, tarbijakaitseseaduse kõige olulisem aspekt eh, toetab kõigi turul toimijate etilist tegevust nii tootjate, teenuseosutajate kui tarbijate jaoks meil ei ole ainult siin majandusliit, vaid meil on ka väärtustele põhinev liit ning tarbijakaitse on üks osa väärtustest. ning eh, minu viimane punkt. Eh, see puudutab eh, siis küsimusi, millega peab uus parlament tegelema. me oleme väga palju kuulnud põhjalikest muutustest ning äh, ma sooviksin siin rõhutada kahte punkti, mida pole piisavalt rõhutatud. kõigepealt meil on platvormi põhuline majandus ning see toob kaasa uusi väljakutseid ja minu kolleeg räägib sellest edasi. teiseks, turumuutused muudavad äh, seda, kes tarbija on, kes on see kes tõeliselt vajab kaitset, sest äh, äh, internet annab praegusel hetkel tarbijatele suurema jõu, äh, kuid samas väikeettevõtetel ei ole sama palju suur kaitse kui tarbijatel. Nad on praktiliselt samale pulgale asetatud suurettevõtetega, see puudutab ja nüüd Eh, siin on räägitud eh, robotikast ja muudest sellistest küsimustest. oluline on see, et kõik need muudatused, mis toimuvad eh, erakordselt kiiresti ning kuigi seadused peaks turgu jälgima, on oluline siiski see, et distants turu ja õiguslooja vahel ei ole nii suur, et me õiguslooja saab kiirelt reageerida sellele, mis turul toimub. ma unustasin ka ära rääkida keskkonnast ja jätkusuutlikkusest, kuna sellest nii pikalt juba räägiti, siis ma arvan, et ma hüppan sellest üle. mis on veel oluline parlamendi jaoks, on see, et kõik need tehnoloogilised muudatused, samas aga ka jätkusuutlikkuse pidev kasv ning keskkonnakaitse annab parlamendile uusi pädevusi. kõik need tendentsid on globaalse iseloomuga Need ei toimu ainult liikmesriikides, need toimuvad kõikjal maailmas eh, ning eh, tõhusad lahendused on sellel võimalik leida ainult Euroopa Liidu tasandil. samas see tekitab aga ka uusi väljakutseid. näiteks oleks eh, vaja garanteerida Euroopa õiguse sidusus. sest sellist sellised küsimused ei kao ära, vaid need arenevad ka edasi tulevikus. meil on vaja garanteerida erinevate Euroopa instrumentide hea koostöövõime, muidu need ei toimi. teiseks, Euroopa õiguslooja peab garanteerima, et Euroopa seadused toimiks hästi e, liikmesriigi tasandil. Need tuleb luua selliselt, et neid oleks võimalik rakendada liikmesriikides. oluline on aru, aru saada ka sellest, kuidas süsteemid liikmesriikides toimivad ning eh, kuidas kohaldada kohalikke süsteeme Euroopa õigusega, sest see olukord võib olla liikmesriigiti erinev. suur tänu ning nüüd ma annan sõna oma kolleegile. me teame, mis väljakutsed meil on minu lihtne ülesanne on teha ettepanekuid äh, selle kohta, mida oleks võimalik ära teha ning äh, võib-olla isegi ka uued meetodid äh, selleks, et välja mõelda, mida teha, kui mõelda, millised on poliitilised tagantõukajad, näiteks tarbijad kaebavad siseturu probleemide üle. tarbijate probleemid, tarbijad, keda halvasti koheldakse, nad kaebavad, nad loodavad oma õiguste parema kaitse peale. ning on veel üks probleem ja nüüd, kui me räägime nii-öelda granuleeritud või individualiseeritud äh, turust, kui me äh, ühesõnaga äh,, me peame garanteerima, et kui lähme poodi, siis igale tarbijale oleks äh, riiulid ühtemoodi paika pandud, aga kui internetis äh, ostleme, siis äh, on igal ostjal oma pood, mis tähendab siis seda, et väga raske on tuvastada, millised on probleemid ning mõned äh, turu äh, tegutsejatel pole vähematki äh, huvi selle vastu, et turu probleemid saaks teadavaks või et tarbija probleemid saaks teatavaks, seega vastus on lihtne, ainult raskesti rakendatav, tuleb äh, Eh, paika panna uued varase hoiatuse süsteemid, eh, ennetav ehm, turu monitooring paljudes liikmesriikides eh, on juba sellised projektid kasutusele võt-, võetud, mis aitavad probleeme tuvastada ning üks hiljutisemaid trende on see, et äh, kaasatakse näiteks suuremaid äh, platvorme monitooringusse või näiteks äh, transpordisektoris või turismisektoris on mõeldud selle peale, et teavitada, nõuda plat-, veebiplatvorme, et, et Ehm, teavitab, nad teavitaks sellest, kes selle platvormi kaudu tegele-, tegutsevad. ning äh, see tähendab siis äh, seda, et äh, peaks et, äh, rohkem valgust sellistesse pimedatesse nurkadesse äh, peegeldama, peaks äh, Eh, üritama mõelda ka prioriteetsemate poliitikavaldkondade peale ning eh, väga lihtne on teha nimekirju sellest, mida peaks eh, tegema, kuid prioriteetide paikapanek on keerulisem Eh, mõel- ja töötada see, mis temaatika on prioriteetsem ja nõuab er erilisemat äh, tähelepanu. meie kolleegid majandusvaldkonnast äh, rääkisid sellest juba, nad äh, rääkisid ka sellest, millist prioriteedi näiteks majandusküsimustele omistada ning teine aspekt on siin see ja et, eh, loomulikult, eh, kuidas ära hoida tarbijate pahameel, see ei puuduta ainult majandust ega majanduskasvu, vaid eh, ka see, et kuidas garanteerida Euroopa kodanike kaitse, see on oluline päästik ning peab vaatama, mis toimub Euroopas, mis toimub mujal maailmas ning siin on mitmeid poliitiliste prioriteetide valdkonda ja siin on mõnda juba mainitud, millest on siis tarbimise jätkusuutlikkus, kokkuvõttes sõltub tarbijast see, et ta otsustab ähm, tarbida mingit äh, toodet või teenust ning tarbijakaitseseadus peaks eelkõige võimaldama tarbijatel äh, valikuid teha, et nad oleks oma valikutes äh, jätkusuutlikumaks ja võib-olla peaks tegema rohkem isegi, kui seni, et jätkusuutlikuma tarbimiseni liikuda. et võib-olla teades võib-olla teate, olete kuulnud sellest, et on äh, juba, äh, räägitakse toodete pikemast äh, toimeeast ning sellega tegeletakse ka tulevikus edasi, näiteks näited on ilmselge, et tarbijakaitsepoliitika peab garanteerima kättesaadava informatsiooni näiteks toote kliimamõjude kohta. ning see ei ole mitte niivõrd ainult äh, tarbijate nimel, vaid ka ettevõtete jaoks on see oluline, et nad saaks äh, ka äh, usaldusväärseid andmeid esitada oma toodete jätkusuutlikkuse kohta. ning see loomulikult tähendab äh, ka informatsiooni jätkusuutlikkuse äh, äh, kohta ning laiapõhiline arutelu ei ole veel toimunud selles osas, kas tarbijakaitseseadused võtavad piisavalt arvesse jätkusuutlikkuse küsimusi, näiteks äh, Eh, toote tootmisel, eh, kui on selline süsteem, kus eh, lihtsam on toode välja vahetada, kui seda parandada, siis on sellel muidugi globaalne mõju, mis ei aita jätkusuutlikkuse eesmärkideni jõuda ning arvan, et sellistes küsimustes tuleks ümber mõelda eh, eh, tarbijakaitseseadused ning eh, teine näide on see seotud ise õppealgoritmide ja, ja, ja siis ja intellekti küsimustes. siin on äh, küsimus siis selles, et äh, seadus äh, näitab inimestele, mida nad tegema peavad, millised on nende kohustused ja paljud meie põhimõtted tuleb alles seadusteks muuta ning te teate, et väga paljudes sellistes küsimustes äh, Äh, on juba öeldud siin, et, et andmeküsimustes ollakse väga ajast maha jäänud ning iseõppe osades võidakse probleemi isegi suurendada. ning äh, mul on isegi küsimus, kas kogu see seadusloome, mis puudutab geoblokeeringut äh, võiks äh, ei võiks tähendada muud kui lihtsalt algoritmipõhist äh, äh, diskrimineerimist, see on üks selle määruse tehnilisematest küsimustest, ehk siis kui oleks süsteem, mis kontrolliks algoritme, oleks võimalik diskrimineerimist märksa lihtsamalt ära hoida Eh, seda praegusel hetkel tehakse ning eh, veel üks eh, probleem puudutab personaliseeritud hindu, ma ei tea, kas need olemas on, kuid vähemalt praegu on igatahes selge, et seadus peab otsustama, mis on lubatud ja mis mitte kas see info on ähm, vajalik äh, või mitte, sest äh, võib-olla on tegemist informatsiooniga, mis tarbija jaoks on täiesti kasutu. ma igatahes erinevad algoritmid muutuvad aina võimsamaks ning mm Eh, algoritmid on võimalised välja selgitama ja mõjutama seda, mida inimesed eh, valimistel teevad, kelle poolt valivad ning eh, ka see aspekt vajab tihedat jälgimist ja reguleerimist. kolmas punkt puudutab platvorme, mis on väga laiapõhjaline küsimus, siin on väga palju aspekte, mida arvesse võtma, millest üks on järgmine eh, samm eh, edasi. me eh, võrdleme olukorda ka globaalsel tasandil ning sellest võib-olla peaks tegema ühe võtmeküsimusega rahvusvaheliste kaubandusplatvormide juures Eh, ning tegemist on eh, siis selliste süsteemidega, eh, kus on võimalik tarbijatel võrrelda hindu ja kvaliteeti, kuigi need on võib-olla erapoolikud ja eksitavad oma iseloomult ning väga oluline küsimus on ka see, et peaaegu Eh, kõik eh, platvormid eh, üritavad välja, mööda hiilida oma vastutusest nii palju, kui see võimalik on. seda näiteks ka Ameerika Ühendriikides, seal on palju kohtupraktikat, mis näitab, et kohtud ei aktsepteeri seda enam Ehm, Euroopas eh, ei ole võib-olla sellist eh, traditsiooni kohtutele toetada. Ehm, me oleme eh, rohkem seadusloomepõhised ning nüüd räägime autonoomsete süsteemide vastutusest Äh, mida võib samuti vaadelda just sellisest perspektiivist äh, äh, eelkõige puudutab see näiteks sisesõitjate autode vastutust. see on loomulikult osa tööstuspoliitikast, nagu seda võib öelda ka tehisintellekti kohta Euroopa praegusel hetkel ei ole veel Euroopa liidrirolli kaotanud ka mm, autotööstuses Äh, arvan, et on äh, oluline see, et äh, oleks kõik seadused paigas, kui isesõitvad autod täielikult tegutsema hakkavad, et meil Euroopa tööstusel oleks võimalik oma liidri rolli säilitada. ning äh, olemasolevate seaduste parandamine on hea Eh, loomulikult eh, tarbijakaitse eh, tugevdamine oleks vajalik, nagu kolleegid ütlevad ja veel paar lühikest märkust selle kohta. Euroopa Liit on üsna palju ära teinud viimase perioodi vältel, et tõhusalt seadusi juurutataks. see on suur samm edasi, et et äh, tarbijakaitse toimuks ka piiriüleselt äh, ning äh, administratiivne ja rakendus on oluline, kuid järgmine samm oleks see, et võimaldatakse riigivõimudele jälgida otsuste kasutust, kasutamist et algoritmide otsused oleks vähemalt osaliselt äh, ka vastutuspõhised. see tundub meile olevat üks äh, põhilistest äh, teemadest ning seda tuleks arutada Euroopa tasandil ning erajõustumine on paranenud ning see puudutab ka näiteks kollektiivhagisid ja kollektiivset jõustamist. see on äh, teema, mida Euro-, millega Euroopa peab tegelema, meil on vaja oma toimivat äh, süsteemi äh, ning seega ma rõhutan veel kord, et Euroopa Liit peab välja töötama kollektiivse jõustamise süsteemi ja kaebuste arutamiseks ja nüüd äh, pisut sõjaline metafoor, mis äh, puudutab eh, nii-öelda võrdseid relvi, on päevselge, et ettevõtted ja ettevõtete assotsiatsioonid on eh, väga võimelised oma huvisid kaitsma ning on selge see, et tarbijad ei ole nii hästi organiseerinud selles äh, valdkonnas ning äh, sellega seoses äh, tarbijakaitsepoliitika eesmärk oli alati individuaalsete tarbijate olukorda parandada, samuti ka tarbijate esindajate Eh, võimalusi parandada, kogu neid kaasata rohkem poliitilisse protsessi ning eh, loomulikult üks eh, kõige palju tõotavamaid võimalusi oleks kasutada ka tehisintellekti võimalusi tarbijate huvides, nagu te teate, üritavad praegu mitmeid erinevaid Äh, äh, äppe, mis aitavad tarbijaid äh, üritatakse mingisugusedki standardid välja töötada, kasutatakse fooritulede süsteemi, punane hoiatab, roheline lubab. sellised protsessid praegusel hetkel toimuvad ning ma arvan, et Euroopa õigusloojad peaks otsuste langetusse jätma eh, turu hooleks. Eh, näeme, et selliseid võimalusi töötatakse praegu välja, oleks eh, väga mõistlik kasutada võimsaid relvi, mis Euroopa Liidu käsutuses praegusel hetkel on, et kaitsta tarbijate huvisid ning veel üks väga problemaatiline, palju, samas paljutootav äh, küsimus on see, kas äh, tehisintellekt äh, ei peaks kasutama selleks, et tarbijakaitse informatsioon ümber töötada, sest nagu te teate, paljudes direktiivides on standardiseeritud informatsioonipõhine äh, Äh, äh, tarbijakaitse, äh, seda ei ole muudetud individuaalseks, mõned erandid on finantsteenuste osas. aga mis siis, kui tarbijatel on kontod platvormides, kus on võimalik infot individuaalselt muuta praegusel hetkel on infot tarbijate jaoks selle kohta, mida nad saaksid osta. näiteks kui te ostate printeri eh, kuskilt veebiplatvormilt ja kaks nädalat või kaks aastat hiljem eh, te eh, ostate selle jaoks tinti, siis miks platvormi ja sa võiks hoiatada, et ma ei tea, milleks teil seda tinti vaja on, aga kui te ost-, teil on seda vaja kaks, kaks aastat tagasi ostetud printeri jaoks, siis see enam ei sobi e,. E, paljudel platvormidel on informatsioon inimeste e, tervise kohta, näiteks kas tarbija on rase või mitte ja nagu te teate, et tihtipeale selline informatsioon on eraelu lise ähm, äh, iseloomuga ning äh, tihtipeale aga oleks äh, hea kasutada tehisintellekti kui äh, praegused standardiseeritud äh, äh, informatsioon oleks ähm, Eh, kui see vajalikuks osutub. tarbijate eh, käitumise uurimine on aina vajalikum, sest eh, tihtipeale langetatakse otsuseid just tarbijate tegutsemisele toetudes ning sellega seoses on mm, palju uurida veel seda, see peab olema tehniline, õigusliku ja majandusliku iseloomuga uuring ja on väga vähe võimalik, et hea tarbijakaitsepoliitika ning eh, hea tarbijakaitse võiks toimida ilma tarbijate kaasamiseta, sest eh, eh, ja seda on vaja finantseerida, sest tarbijad ei maksa piisavalt selliste uuringute läbiviimisteks äh, ja võib-olla ma tahaks kor-, äh, korrata, et tarbijakaitseseadused ja poliitika on võtmetähtsusega turu integratsiooni ning majanduskasvu garanteerimiseks ning äh, tarbijakaitse ja tarbijakaitsepoliitika on väga tähtis selleks, et illustreerida seda, millised kasu võib Euroopa poliitika tuua Euroopa kodanikele, et nad äh, usaldaks äh, Euroopa poliitikat äh, ja et liikmesriigid tunneks, et neid koheldakse võrdselt ning et nad usaldaks ka häid kaitsesüsteeme, kui miski läheb ähm, valesti. Doctor... suur tänu teile nende ettekannete eest ja nüüd alustame aruteluga, kõigepealt küsin, kas koordinaatoreid või nende asendajaid on kohal, kes sooviksid kõigepealt sõna saada ja grupeerime küsimused ja anname siis ka külalistele võimaluse vastata. härra Stefanitš, palun kõigepealt. suur tänu, proua esimees ja suur tänu ettekandjatele väga huvitava teabe eest mul on kaks küsimust, üks puudutab sotsiaalseid standardeid, sest ettepanek puudutas sotsiaalstandardite ühtlustamist, nagu me teame, siis ei ole see mitte ainult liikmesriikide pädevuses, aga sotsiaalstandardid sõltuvad ka majanduslikust tulemusest vastavates liikmesriikides ja võib juhtuda, et kui sotsiaalsed standardid on liiga kõrged, siis võib-olla on see liiga suur koorem mõningatele liikmesriikidele, mis võib omakorda majanduskasvu piirata. mul on küsimus, kas on mingisugust muret majanduskasvu osas, juhul kui toimub sotsiaalstandardite ühtlustamine ning teine küsimus on seotud öö, äh, selle huvitava mõttega, et võiks olla ainult üks regulaator, kui tegemist on ühtse turuga ja tahaksin küsida, mis võiks olla see äh, reguleerimise kohaldamisala, kui meil oleks ainult üks regulaator äh, ühtse turu puhul, digitaalse ühtse turu puhul. kas keegi soovib veel midagi küsida? ja minul oleks omalt poolt üks küsimus ah,. siiski, Anna härra Ansip, palun. suur tänu, sooviksin küsida, mis puudutab äh, digiteenuseid. me teame, et Euroopa Komisjoni uus president on öelnud, et tema ametiajal esimese saja päeva jooksul käivitatakse digiteenuste akt. millest äh, see võiks rääkida, kas see puudutab e-kaubanduse direktiivi taasavamisest või mida see puudutab? ja teiseks samuti teavitati sellest, et käivitatakse äh, tehisintellekti reguleerimine. sel aastal komisjon pani paika eetikakoodeksi, mis puudutas tehisintellekti ja nüüd on tegemist katseperioodiga. jällegi, mida äh, see äh, reguleerimine puudutab? ma tean, et alati oli väga hea koostöö ja ma soov-, komisjoni ja parlamendi vahel ja tahaksin teid tänada selle koostöö eest, aga võib-olla on teil ka vastused minu nendele küsimustele, aitäh. proua Kiise, palun. paar küsimust äh, proua Trestrelile. aitäh selle raporti eest, see oli väga huvitav, tahaksin tulla tagasi selle järgi, kus rääkisite, et probleem ei ole mitte idufirmades, vaid kasvufirmade puhul, mis puudutab ka turgude harmoneerimist ja mina arvan, et see on ka seotud finantssuutlikkusega, mis on USA-s ja Hiinas väga erinev võrreldes Euroopaga. mis oleks teie ettepanek, mida teha, kui olete nõus minu murega selles osas? lisaks sellele mainisite ka vajadust Euroopa regulaatori järele. Äh, mis äh, on see ettepanek järelevalveasutuse osas digiteenuste puhul või algoritmide puhul, mis äh, täpsemalt vajab reguleerimist? kas võiksite sellest, seda täpsustada, minu arvates on see väga huvitav, ma olen rääkinud paljude ekspertidega, kuulnud erinevaid arvamusi ja tahaksin teada ka, mida teie arvate võitlesite ka tehisintellekti ähm, järelevalveasutust, võib-olla oleks ka seda vaja käsitleda. ning äh, proua härra Schultenolke, mis puudutas siis valimiskäitumist ja muud käitumist ja sellele vastavat analüüsi ütlesite, et me peame reguleerima kas teil on selle kohta ka mingisuguseid ideesid, mis suunas peaks liikuma, me oleme kõik mures, aga keegi ei tea, mida teha viimased uudised olid see, et Facebook keeldub äh, andmeid isegi teadlastele edastamata, edastamast, ehk siis olukord on keeruline, võib-olla saaks seda selgitada, aitäh. aitäh, kui tohib, siis esitan ka ühe viimase küsimuse. mind integreeris see, et äh, seadusandlus oleks ennast jõustav ehk siis nii kujundatud juba kas ka seda võiks veel veidi täpsustada või mingeid näiteid tuua, väga hea oleks, kui oleks võimalik õigusloomet kujundada nii, et see ennast rakendaks, me räägime alati, et jõustamises, rakendamises on probleem ning kui õigusloomet saaks nii luua, et neid probleeme ei tekiks, kuidas seda teha, kas selle kohta oleks mingeid näiteid, aitäh? You can answer in any order, you know. ja võite vastata küsimustele ükskõik mis järjekorras. aitäh nende küsimuste eest, vastan mõnedele ja annan kolleegidele võimaluse neid täiendada. mis puudutab Euroopa Liidu regulaatoreid, siis paar aspekti. kõigepealt me ei tohi siin öelda, et on ainult Euroopa tasandi, aga mitte kohaliku tasandi regulaatorid, vaid tegemist on justkui uue ühtse järelevalvemehhanismiga suurte platvormide puhul, mitte väikeste puhul, et meil oleks topeltsüsteem, kus analüüs tehakse kohalikul tasandil riikliku regulaatori poolest, aga otsus tehakse Euroopa tasandil, sest siis rakendub see kõigile äh, Äh, platvormidele Euroopa tegevusega, ehk siis me ei taha kindlasti lõpetada riiklike regulaatorite tegevust, aga paremini integreerida neid süsteeme, kus tehakse lõplik äh, otsus. teine otsus, mis puudutab olulise suurusega platvormi, kuidas seda äh, see on seotud ka võib-olla siis klientide baasiga, lisaks sellele võib ka lähtuda eh, ohust eh, ühiskonnale või ühiskonnale, nii nagu ka pankade puhul, eh, kui tegemist on siis suurte riskidega, siis reguleeritakse neid sellisel tasandil. me peame mõtlema, kuidas seda määratleda, aga ma arvan, et seda on võimalik teha ning kolmandaks, millist reeglit rakendada nendele platvormidele, nii nagu võib-olla ka e-kaubanduses või ka siis äh, digiteenuste aktis. tuleme selle juurde tagasi, vastutus, mis on seotud nende platvormiga, mis puudutab äh, läbipaistvust selles osas, mida nad teevad, et tegemist oleks õigluse tagamisega. ehk siis need äh, kolme tüüpi teemad, mis Euroopa regulatiivse asutuse puhul võiks kõne alla tulla. nüüd, mis puudutab seireasutust, siis on pigem teenus, tegemist sellega, et koguda teadmisi, mitte just nimelt reguleerida, vaid pigem saada rohkem teavet parlamendile, et õigeid otsuseid teha. mis puudutab digiteenuste akti, ma ei tea, mida komisjon silmas pidas ja kindlasti on võimalus seda tulevikus voliniku kuulamisel küsida. aga minu arvates saaks e-kaubandusdirektiivi läbi vaadata selleks, et täpsustada, millal lasub vastutus ebaseadusliku sisu osas, sest praegusel hetkel see direktiiv ei ole alati selge, on mõned kohtulahendid ja komisjoni otsused aga küsimus on selles, kui kaugele komisjoni soovitus eelmise aasta kohta ebaseadusliku sisu osas võib äh, olla õigusliku pädevusega. nüüd, mis puudutab tehisintellekti reguleerimist, kaks aspekti, kõigepealt selgitatavus ja vastutus aga selle seaduse osas peame olema ettevaatlikud, sest siin on tegemist väga innovaatilise aspektiga ja see peab olema kohandatav ning parem on, et meil oleks mingid üldised põhimõtted äh, seaduses ja ainult see ning jõustamine, mida tehakse partnerluses ettevõttega jällegi me mm, kompame maad, et me, kui meil on liiga detailne õigusloome, mida rakendatakse, siis äh, ei ole see hea, parem on äh, nii-öelda katsetada, proovida ja varem kui enne on meil vaja regulatiivset asutust äh, ja neid, kes on valmis äh, rohkem eksperimenteerima. nüüd see, mis puudutab nii-öelda ennast jõustavat õigusloomet, kõigepealt see nutikas leping, leping, mis käivitub äh, kui koodi põhjal, kui see ei lähe, siis käivitub äh, nii-öelda karistus ehk ei ole vaja pöörduda mitte kohtunikuga kellegi poole, vaid see lihtsalt äh, protsess toimib. teine näide GDPR-is on see privaatsus äh, vaikimisi, ehk siis peab olema süsteem, mis on loodud sellisel viisil, et see kaitseb privaatsust. kas see tähendab, et enam ei ole mingisugust rolli parlamendile või regulaatorile? kindlasti mitte, kõigepealt on vaja tagada see, et koodis on ära toodud need väärtused, mida demokraatia soovib, mitte see, mida ettevõte, kes seda kujundab, teeb ehk siis äh, viimane sõna peaks äh, jääma parlamendi kätesse, aga see, kuidas seda jõustatakse, võiks olla läbi selle kõik ei ole iseenesest rakenduv, aga loomulikult võiksime seda rohkem ähm, katsetada. aitäh, väga palju mõtlemisainet härra Stefanit sotsiaalstandardite osas ma arvan, et õige on viidata erinevustele liikmesriikides. kui me vaatame Euroopa Liidu toimimise lepingut, siis me näeme, et Euroopa Liidu institutsioonid on valdavalt toetava rolliga sotsiaalkaitse osas, mitte esmase rolliga, vaid põhivastutus lasub liikmesriikidel. Euroopa institutsioonidel on selge pädevus teatud valdkondades, mis puudutab standardeid, et tagada näiteks äh, Äh, toetuste piiriülest iseloomu. kui me nüüd vaatame nõukogu soovitusi, milles poliitiline kokkulepe detsembris äh, kokku lepiti, siis see on hea näide selle kohta, kuidas midagi on võimalik koostada, et näidata nii-öelda äh, mingeid ideesid ilma liikmesriikidele liigselt peale käimata seal on paika pandud teatud äh, äh, õigused FIE-de äh, kohta, aga jätab liikmesriikide valikuvõimaluse, mis on piisav tase toetustega seoses siis vastava liikmesriigiga. arvestades suuri erinevusi SKT-s elaniku kohta, siis üks standard tõenäoliselt ei ole sobiv, teisest küljest see, mis nõukogu soovitusi puudutab konkreetsemalt, puudutab näiteks Äh, toetuste äh, ülekandmist äh, tavapäraste töötajate puhul kaks tuhat neli kuni kaks tuhat üheksa kohta see on olemas, aga see ei ole laiendanud selliste mittetraditsiooniliste tööhõive kohta nagu FIE-d. ja see tundub, et selles osas on võimalik midagi ära teha ja ma viisin läbi hiljuti uuringu, mis puudutas sotsiaalkaitset, kus on võrdlused liikmesriikide lõikes sotsiaalkaitse eh, võimalused on liikmesriikides väga erinevad ja kui me üritame Euroopa tasandil leida ühte lahendust, siis tõenäoliselt ei ole see õige, aga samas on võimalus eh, nii-öelda olla teenäitajad. mis puudutab digiteenuseid ning eh, koostööd komisjoniga, jah, me teeme koostööd komisjoniga ja härra Ansipi küsimus on väga teretulnud. kõige keerulisem puudutas seda digitaliseerumise kestlikkust, mis oli ka Bukaresti üritusel kõne all. mida tahetakse õigusloome osas teha, seda ma ei tea, seda peate küsima oma vanade sõprade käest. mis puudutab tehisintellekti reguleerimist siis äh, kolleeg varasemalt rääkis ähm, sellest ja paljudel juhtudel on vaja otsustada, et asjad äh, turul laheneksid, aga regulaatorid ei tohiks liiga kaugele maha jääda. ehk siis, äh, kui ähm, liiga ranged reguleerida liiga vara, selline oht on olemas. aga üks peaaegu õige lahendus puudutab ähm, toodete ja teenuste Äh, vastutuste algoritmide, ehk siis kui tegemist on äh, tehisintellektiga kombineeritud aspektiga. komisjon äh, avaldas selle kohta kevadel väga hea dokumendi ja seal on ära toodud, et kaupade puhul on meil väga range vastutus, ehk siis tarbija ei pea näitama toote mittetoimimist eh, vaid peaks piisama, et sellest tuleneb mingi kahju, sest vastasel korral on tõenduskoormis liiga suur. teenuste puhul seda aga ei ole. arvestades üha digitaliseeritumat maailma, et on raske toodete ja teenuste vahel vahet teha, tegemist on valdkonnaga, kus on tõenäoliselt vaja paremat äh, õigusselgust ja äh, liikmesriikide tasandil on äh, olukord väga erinev. mitte äh, ainult teenused, aga ka droonid liiguvad üle piiri. see on üks mu lemmiknäidetest oma üliõpilastele. nüüd küsimus, mis puudutab idu- ja kasvuettevõtteid, jah, see küsimus on öö, seotud rahaga idufirmade puhul Euroopa digivaldkonnas ei olnud väga hästi toimiv, nüüd on veidi parem, aga probleem on järgmises astmes, kus tekivad probleemid. kõigepealt ei ole piisavalt riskikapitali, kui nad tahavad IPO-d teha, siis Põhja-Ameerikas on seda palju kergem teha kui siin. palju sellest on aga seotud sellega et Euroopa jaoks on laiem probleem mitte ainult digivaldkond, vaid see, et Euroopas on kapitaliturud äh, võrreldes pankadega palju nõrgemad ning riskikapitali kogus Euroopas minu arvates kuulsin hiljuti on viiendik USA omast, palju enam on vaja teha, kapitaliturgude liidul oli mõningaid samme õigel suunas, mis olid küll liiga väikesed tihtipeale viidatakse ka pankrottidele, sest ähm, likviidsuse küsimuses on äh, Põhja-Ameerikas väga liberaalsed ja ka Ühendkuningriigis lähenemised, aga Mandri-Euroopas äh, võib-olla on inimeste varad, äh, rahad pikalt seotud. Põhja-Ameerikas näeme palju näiteid, kus edukad ettevõtted on kõigepealt mitmed korrad ebaõnnestunud ja see on ka ühiskondlik lähenemine, ehk siis kui midagi ebaõnnestub, siis äh, näetakse seda ebaõnnestumise Põhja-Ameerikas, aga see nii väga nii ei ole. ja kapitaliturgudel on sellele viidatud, probleem on selles, et äh, reeglid äh, on võib-olla liiga ranged, on probleemiks parlament ei saa midagi ühiskonna suhtumises ära teha, aga samas Äh, kapitaliturgude osas siis küll jah, äh, tehisintellekti järelevalveasutus on olnud käsitlemisel ja minu arvates see võiks olla hea, mõned teised äh, valdkondades on samuti palju tehtud, ma tean, et parlamendil ei ole kindlasti sellist eelarvet nagu komisjonil, aga samas koostöö osas on võimalik kindlasti edasi liikuda mis puudutab jõustam-, vaikimise jõustamist, siis mulle meeldib kolleegi, meeldivad kolleegi näited, aga küsimus ei ole mitte ainult jõustus, jõustamises, vaid ka seires. paljudel juhtumitel mõjuhinnangud, mis peaks selgelt ütlema, kuidas tõhusust jälgida, on kerge kaaluga ja saavad vähem ähm, tähelepanu kui rohkem tähelepanu oleks sellele pööratud äh, õigusloome kujundamisel, et tagada, et õiged andmeindikaatorid on kogutud ja ideaalis äh, äh, automaat, automaatselt oleks palju lihtsam teil teada, mis võiks olla järgmine samm seadusloomes, kui me näeme, mis on problemaatilised ja nüüd annaksin sõna taas kolleegidele ma isegi ei ürita vastata kõigile küsimustele, palun lubage mul mõningad äh, valida, millele vastan. kõigepealt see vaikimise jõustamine. Äh, mis puudutab näiteid või nende puudumist, on tõsine. jah, see võiks küll niiviisi olla aga enamus inimesi ei mõtle näidete peale, aga öö, äh, räägiksin sellest täpsemalt. näiteks äh, reisijate õiguste reguleerimine. lendude puhul on see veidi keerulisem, rongide puhul veidi lihtsam. ja kui soov oleks, siis oleks võimalik need äh, nii-öelda vaikimisi tarbijaõigusteks pöörata lennu- või raudteeettevõtja teab, äh, millal äh, midagi edasi lükatakse või äh, miski hilineb ning peaks olema väga lihtne ideaalis saada see näiteks tühistamise puhul see kuussada eurot automaatselt oma krediitkaardile öeldakse, et kolmandik või viiskümmend protsenti nendest nõuetest võiks tegelikult leida jõustamise. praegusel hetkel äh, on tegemist justkui paleodigitaalse ajastuga, kus on vaja Äh, maksta teatud komisjonitasu taotluste eest, aga väga hea oleks, kui Euroopa tasandil oleks kohustus lennuettevõtjatel või raudteeettevõtjatel sellistel juhtumitel, kus olukord on äh, selgemast selge, lihtsalt äh, tagastada pileti hind või maksta see kindel summa ning loomulikult võib ka edasi minna, kuni kommunikatsiooniteenustega saaks samuti see tagada, sest nad teavad ju täpselt, millal teenus ei toimunud, et võiks tagasi maksta osa tasust. ehk siis küsimus ei ole mitte nendes vaikimiste ähm, lepingutes, vaid äh, siin on isegi veelgi lihtsamaid neid olukordi, selged kohustused, kus äh, tingimusi ei ole täidetud, millel peaks olema väga selged äh, tulemused rahalises osas ja see peaks olema reguleeritud ja peaks ja vajab seda. ettevõtjad ise loomulikult seda ei tee. ja praegune süsteem reisijate õiguste osas, milles ma nii kindel ei ole, võib-olla isegi keelavad liikmesriikides eh, sellise süsteemi lisamist eh, Euroopa Liidu reisijate õiguste määrusele. veel üks märkus mitmed küsimused. tehisintellekt vajab reguleerimist. mis on need näited ja siin peaks alustama lihtsate selgete näidetega selleks, et see põlistada. üks hea näide, millest tihti räägitakse, puudutab geograafilise aadressi kasutamist äh, teatud äh, tehisintellekti aspekti puhul, näiteks äh, finantsteenuste osas, kus kasutatakse krediidihinnangut või nii edasi. sest nagu te teate, siis geograafiline aadress võib olla oluliseks teguriks või sotsiaalseks segregatsiooniks ja seega võib ähm, arvesse võtta, et mõned äh, tehisintellekti rakendused äh, kasutavad teatud äh, kriteeriumeid, mis peaksid olema keelatud, loomulikult ettevaatlikult, aga selle kohta on juba mõned näited olemas liikmesriikide õigusloomes teistel mandritel, millest võiks alustada. ning teine punkt kuidas äh, see õigusloome võiks el-, välja näha seoses tehisintellektiga? väga lihtne kohustus äh, teavitada konkreetsed näited, kuidas äh, tehisintellekt kasutatakse, oleks juba hea ning see õigusloome peaks puudutama ka järelevalveasutuste loomist, kes seda teavet menetlevad ja töötaks välja poliitikad selleks, et reageerida ja proua Keese vist küsis ka näidet selle kohta, kus käitumislikud algoritmid võiksid olla ohtlikud Need on tihtipeale hüpoteetilised, aga mitte täiesti päriselust irdunud. näiteks kui kasutate mobiiltelefoni operatsioonisüsteemiga, mis on tihedalt seotud eh, mingite internetipoodide või platvormidega, mingitel tihti näete te artikleid kriminaalsete tegevuste kohta. ja selle tulemus on, et soovitusi tuleb sarnaseid üha rohkem ja järgmisena tuleb ettepanek mingisuguseid äh, turvaseadmeid osta. ja selline äh, tegevus vajaks äh, tihedat järelevalvet riigi poolt. sellise turustamisstrateegiate puhul, kui nad eksisteerivad, oleks vaja nad lihtsalt keelata. jah, see on keeruline ja see saab olla ainult selektiivne lähenemine, sest äh, tehisintellekt on niivõrd hea vahend ning äh, turumõju ei tohiks olla kuidagi takistatud, aga võib alustada mingitest näidetest, mida tehisintellekt ei võiks teha. ja näete minu näidetest, et äh, see on küll raske arutelu, aga tuleb äh, lähtuda mõningatest näidetest ja selge on see, et midagi on vaja teha, aitäh. kas te soovite ka omalt poolt midagi lisada? ainult tahaksin lisada järgmist arutelu mis puudutab nii-öelda vaikimisi jõustuvaid äh, lepinguid ja õigusi, siin tuleb olla ettevaatlik selles osas, millest jutt käib. kas me räägime lepingust, mis äh, võib olla isegi ohtlik, sest kui me lähtume sellest, kui palju turvameetmeid on meie õigussüsteemis, mida Euroopa õigus jõustab, mis ennetavad automaat-, automatiseeritud lepingu jõustamisi, enne kui leping on äh, nii-öelda kinnituse saanud, et tegemist ei ole ebaõiglase äh, kaubandustavaga või nii edasi. enne kui seda saab jõustada ja see on midagi, mis äh, vajaks kaalumist ning IT-spetsialistidele ei meeldi üldsegi sellised avatud meetodid, nemad tahavad konkreetseid olukordi, ehk siis kui rong hilines, äh, siis sellisel juhul on teil õigus kahesajale eurole. väga hea, aga kui te ei maksnud õigel ajal, siis peate maksma kakssada eurot, kas äh, tarbija äh, na, on see sümmeetriline, ei ole ehk siis äh, oleks äh, vaja ettevaatlikult kaaluda seda, mida äh, selle kaudu soovitatakse sisse tuua. aitäh, sooviksin komisjoni nimel meie eksperte tänada, kes siia kohale on tulnud ning selgitanud neid äh, uurimusi, tegemist oli väga viljaka aruteluga ja valgustasite meid väga paljudel viisidel. suur tänu teile ja sellega on komisjoni koosolek praeguseks lõppenud ja alustame homme üheksa kolmkümmend, kena õhtut!